sellepärast et me oleme täielikus segaduses selle osas, mis päevakorras on. ma ootan, et äh, kolleegid äh, kohale tuleksid. aga ma tänan teid äh, kannatamatuse eest, millega te kindlasti edendate selle komisjoni tööd. Wir sind hoffentlich vor der Beendigung des akademischen ja saame ehk äh, alustada enne akadeemilise veerandtunni möödumist. ja nüüd äh, läheme esimese päevakorrapunkti juurde. kõigepealt äh, härra Kukani raport ja härra Kukan võiks meid valgustada asjade viimasest seisust, palun, härra Kukan, teil on sõna. tänan, esimees. kinnitan, et äh, teie olite küll õigel ajal kohal, aga ootasite, et teised teiega liituksid. mis äh, puudutab Euroopa naabruspoliitika vahendi loomise raportit, siis toonitan, et see raport on poliitiliselt väga oluline meie väliskomisjonile. me alati pöörame ju oluliselt palju tähelepanu naabruspoliitikale. arvestades nüüd arutelusid vahendi teemal ja arvestades seda, et Euroopa Parlament on kaasseadusandja, siis äh, me saame suunata finantsabi andmist naaberriikidele pannes paika parlamendi poliitilised prioriteedid. ja meil on selline võimalus üks kord seitsme aasta jooksul ja seda enam me peaksime võimalust kasutama. raporti projekti koostades kohtusin ma paljude sidusrühmadega, partnerriikide ametkondadest äh, suursaadikute ja kodanikuühiskonna esindajateni. Need kontaktid olid väga huvitavad, ma üritasin kohtuda võimalikult paljudega, et äh, saada nendelt äh, kõigilt panust teemasse, eriti nendelt, keda see kõige rohkem puudutas. mul olid ka väga viljakad arutelud Euroopa komisjoni ja ja välisteenistuse esindajatega. see raport äh, kajastab kõige olulisemaid äh, muudatusi ja väljakutseid, mis meil on äh, naabruspoliitika valdkonnas tõusetunud viimastel aastatel. tahaksin siinkohal esiteks juhtida tähelepanu suurenenud sidususele naabruspoliitika ja rahastamisvahendi vahel. me oleme ratsionaliseerinud vahendi kohaldusala võrreldes senise kohaldusalaga. oleme olnud kontaktis kõikide naabruspoliitika partnerriikidega Türgis on väga erinevad. me oleme julgustanud partnerriike arendama välja kontakte Euroopa Liiduga nii kaugele, kui on selle riigi huvides ja nii palju, kui nende võimekus seda lubab. meil on lähenemine reformide osas, et rohkem rohkema eest ja vastastikuse vastutuse põhimõte samuti jõustub. me oleme teinud muudatusi komisjoni ettepanekusse ja täna hommikul juba esimees äh, Brock juhtis tähelepanu osadele oma ettepanekutele, muudatusettepanekutele, mis läbivad kõiki äh, finantseerimisvahendite raporteid, neil on ühine lähenemine, ma siinkohal ei lasku detailidesse, aga ma tahaksin öelda, et meil on paketipõhine lähenemine, see on kindlasti kasulik ja me peaksime selle juurde kuni lõpuni jääma. mis puudutab nüüd raporti projekti, siis äh, toonitan, et ma olen valmis panema rohkem rõhku väärtustepõhisele lähenemisele ja sellele, et äh, me peaksime antud dokumendis juhtima rohkem tähelepanu äh, põhiõigustele, põhivabadustele, demokraatiale ja õigusriigi põhimõttele. kindlasti tuleb toonitada ka põhimõtet äh, rohkem, rohkema eest ja me peame tooma välja selged rakendamismehhanismid diferentseeritud lähenemine peaks meil olema aluseks äh, strateegiliste programmide koostamisel erinevate riikide jaoks. oluline on, et äh, me diferentseerides lähtuksime, nagu ma ütlesin, põhimõttest rohkem rohkema eest. peame panema paika programmid äh, igaks konkreetseks aastaks ja pakkuma nendele partnerriikidele rohkemat, kes on ka ise rohkem pingutanud tahaksin äh, siinkohal mainida ka, et rohkem tuleks tähelepanu pöörata partnerlusele riikide ühiskondadega, see on meil uus äh, lähenemine. selline partnerlus peaks olema kindlasti vahendi üks äh, üldeesmärkidest. eriline roll tuleks anda minu arvates ka kodanikuühiskonnale Euroopa Liit peab tagama seda, et me võtame konkreetseid samme tugevdamaks kodanikuühiskondade rolli selle vahendi rakendamise jälgimisel ja kontrollil. ma tervitan komisjoni ettepanekut äh, ratsionaliseerida selle vahendi kohaldamisala, nii et me tõesti selle vahendi abil saaksime toetada Euroopa naabruspoliitikat. oleks äh, kontraproduktiivne, kui me tooksime siia sisse nüüd liiga palju eesmärke, sellepärast et äh, siis saab äh, programmi dokumendist soovnimekiri ja see lahjendab lõppkokkuvõttes ähm, dokumendi sisu. nii et jään ootama nüüd teiepoolseid kommentaare ja olen valmis arutlema teemat ähm, kolleegidega, variraportööridega. meil on endiselt äh, piisavalt aega, et äh, koostada asjalik dokument. suur tänu, härra Kukan, selle info eest see on esimene arvamuste vahetus selle raporti teemal meie komisjonis ja ma annan sõna härra Arlakile, kes on äh, sotsialistide variraportöör. mul on väga vähe öelda selle raporti kohta, me toetame seda täielikult, see on väga hästi sõnastatud ja on äratuntav, et raporti on koostanud endine välisminister. oluline on panustada partnerlusele kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja ametiühingutega. oluline on, et äh, neil oleks oma roll vahendi rakendamise kontrollil ja kindlasti seoses põhimõttega rohkem rohkema eest peaks meil olema ka vähem vähema eest ja meil peaks olema konkreetsed võrdluskriteeriumid paigas tervitan ka osa, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja omalt poolt äh, esitan mõned äh, muudatusettepanekud, mis tugevdavad ideid, mis niikuinii on selles raportis juba olemas, aitäh. suur tänu. ja nüüd proua Flotre, palun, roheliste nimel. suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra Kukan et Te äh, olete väga palju oma muudatusettepanekute osas läbirääkimisi teinud ja teil on selge eesmärk Euroopa naabruspoliitika selle ümber vaadatud kujul äh, kindlale suunale seada ja äh, miks see ümber vaadatakse, see poliitika muidugi pärast sündmusi Vahemere lõunakaldal üle aasta tagasi ja teie seatud eesmärk on väga tervitatav te viitate väga õigesti äh, institutsionaalsele raamistikule selleks, et kõikidel tasanditel kaasata nii äh, kujundamisel, rakendamisel kui ka hindamisel kodanikuühiskonna organisatsioone puudutatud riikidest, äh, see on minu meelest äärmiselt oluline element. ma luban, võtan endale lubaduse võib-olla natukene rikastada omalt poolt seda ettepanekut ja tahaksin natukene rohkem äh, tähelepanu pöörata sellele, et milline see institutsionaalne ülesehitus peaks äh, välja nägema ja me tahaksime, et äh, kohapealne vastutuskohustus oleks natukene selgemini kirjas ja et ka kodanikuühiskonna roll ja nende vastutus oleks paremini ära toodud. ma arvan ka, et demokraatia langusele viitamine on täiesti õige, aga siin võiks see sõnastus natukene paremaks muuta, võiks siia eh, nii mõndagi lisada, nimelt peaks natukene täpsustama seda, eh, et mida mõetakse, mida mõeldakse selle demokraatia langusele viitamise all, valimised, õiglased valimised, äh, äh, korruptsioonivastane võitlus, võrdsus, sooline võrdõiguslikkus, diskrimineerimise vastu võitlemine ja nii edasi ja edasi. Need on kindlasti komisjoni teatise peamised alused olnud eelmisel aast-, eelmisel aastal ja Äh, see, selle põhjal me siis räägime praegu. ja sellepärast me räägimegi siis sellest äh, teatavast demokraatia langusest selles valdkonnas, mis nõuab meilt äh, tihedamat koostööd ja tegelikult see on see, mis on aluseks sellele samale rohkem rohkema eest põhimõttele võib-olla peaks seda ka täpsemalt välja kirjutama see rohkem rohkema eest äh, põhimõte, sellega äh, seoses me kutsume kõiki osapooli kõige tõhusamalt äh, rakendama sedasama määrust. ja viimane punkt, mille osas ma võib-olla sõna võtaksin, puudutab majandusarengu ja majanduspartnerlusega seonduvaid probleeme täiesti selge on see, et kahekümne esimesel sajandil ei saa rääkida mitte ainult sotsiaalsetest äh, äh, aspektidest, vaid äh, ka majanduslikust küljest, rohelisest majandusest ja praegu on meil võimalus aidata oma naaberpiirkondades mõistlikku ja jätkusuutlikku majanduspoliitikat edendada nii palju minu poolt. Äh, esitan mõningad muudatusettepanekud nendesse muudatusettepanekutesse, mille teie ise olete esitat-, esitanud ja mis üldiselt lähevad kõik minu meelest täiesti õiges suunas. suur tänu, proua Flotre ja kuue fraktsiooni äh, nimel annan sõna härra Maierile, kes on äh, nende variraportöör suur tänu, härra esimees ja suur aitäh härra Kukanile selle raporti eest. nagu te teate, siis minu fraktsioon on olnud väga kriitiline naabruspoliitika suhtes ja oleme seda ka edaspidi, sellepärast et me tahame olla väga nõudlikud. esiteks, kui me kasutame seda rohkem rohkema eest põhimõtet, ja räägime siis naabruspoliitika alla käivatest riikidest, kes tõesti valivad reformide tee, siis jah, põhimõtteliselt on see selline alus väga hea, nüüd probleemid tekivad siis, kui me hakkame seda tegelikult ellu rakendama. kui me vaatame näiteks seda, mis toimub Marokos. Marokole on antud ähm, üsna kõrge staatus selles Vahemere osas on kindlasti Maroko just see riik, kellega oleme naabruspoliitikas jõudnud kõige kaugemale. on kolleege, kelle arvates Maroko on heaks näiteks, aga kas tõesti selleks tasemeks on siis demokraatia tase, sest et tegelikult valimistel osalemise protsent oli viimastel seadusandlikel valimistel kakskümmend kolm protsenti. kui me vaatame inimõiguste järgimist, siis teame, et Maroko on okupeerinud iseseisva territooriumi ja nii on öelnud ka ÜRO Julgeolekunõukogu, nii et see rohkem rohkema eest põhimõte minu arvates peaksid olema, peaks olema selge, milline on äh, täpselt nende põhimõtete hierarhia, kõigepealt territoriaalne sotsiaalne ühtekuuluvus, teiseks äh, kvaliteetsete töökohtade loomine, kolmandaks ähm, majanduslike ning tootmismudelite jätkusuutlikkus. meie arvates selliseid nõudmisi täidetud ei ole. Maroko kõrvale võib tuua ka teisi näiteid, näiteks Iisrael. peaaegu ju andsime ka Iisraeli juba, Iisraelile nii-öelda edasijõudnu staatuse, aga see on tegelikult endiselt päevakorral ja meie kritiseerime seda väga jõuliselt. me peame ikkagi rääkima siin Euroopa Liidu väärtustest, mis kunagi, mida kunagi ka seal järgiti, aga paraku nüüd seda enam ei tehta. strateegia kaks tuhat kakskümmend ja samuti majanduslikud suunised ja nii edasi, tundub, et on just need, millest me juhindume naabruspoliitikas või peaksid olema need, on need, millest me juhindume naabruspoliitikas, aga tegelikult on minu fraktsioon nii Lissaboni strateegia kui ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vastu. me oleme selliste põhimõtete vastu, mis tähendavad seda, et me peame majanduses juhinduma ainult sellest, mis toimub turgudel. selline majanduspoliitika on viinud Euroopa Liidu lõunapoolsed riigid pankrotti, lihtsalt sõna otseses mõttes pankrotti. Maastrichti lepingust saadik on nüüd järgitud dogmaatilist lähenemist, mille kohaselt majandusse Äh, sekkuda tu-, ei tohi, aga tegelikult peaksime me ikkagi keskpangal äh, silma peal hoidma, samuti vaatama, mismoodi rahastatakse laene, ühesõnaga meil peavad olema äh, tõelised majanduslikud vahendid, majanduslikud instrumendid, mida Euroopa Liidul paraku ei ole, nii et meie, minu fraktsioon ei taha nüüd küll kuidagi eeskujuks seada midagi sellist, mida me tegelikult kritiseerime meie oleme väga nõudlik fraktsioon, meil on ka väga äh, selge nägemus ja veel paar asja. me arvates peaks panustama ikkagi partnerlustsoonidele ja mitte vabakaubandustsoonidele. Hispaania valitsus, minu kodumaa valitsus äh, teatas just hiljuti, et Saudi Äh, Saudi Araabiaga on nüüd kirjutatud alla lepingule selleks, et äh, on ostu-müügileping kirjutatud alla sadadele tankidele. Saudi Araabia, kus on äh, ka karistusseadikus, kus kirjas kehalik karistus, kus on täiesti spetsiaalne politsei naisi, naiste jälgimiseks, naised, kes ei saa sõita äh, ühistranspordis ega tohi ka autot juhtida ja lisaks sellele nüüd äh, müüakse neile kakssada viiskümmend äh, tanki seal võimul olevale dünastiale. nii et härra Kukan, küllap te siis saate aru, et meie suhtume selles, sellesse uuesse naabruspoliitika suunisesse väga kriitiliselt like. suur tänu, härra Maier. ja proua Ivris Sajic saab järgmisena sõna. suur tänu, äh, proua, äh, härra esimees rootsi keelest täna tõlget ei ole, härra Kuka rääkis inglise keeles ja seega keegi peaks rääkima slovaki keelt ka siin täna ja mina räägin siis. ütleksin väga lühidalt, et äh, ma olen täiesti nõus äh, härra Kuukani tänase dokumendiga, see on äh, väga hästi koostatud ning härra Kuukani poolt toodud prioriteedid väärivad minu meelest toetamist. ma loen selle dokumendi ka põhjalikult veel kord üle ja kui peaks juhtuma, et mul on muudatusettepanekuid, siis ma edastan need härra Kuukanile muudatusettepanekute kujul. ma arvan, et seda teksti enam laiemaks ei peaks ajama. see ei peaks olema mingisugune soovunelmate nimekiri. ma arvan, et äh, tekst peab kajast-, peaks jääma enam-vähem samaks, nii et ma olen sellega nõus äh, ja suur tänu, kui mul ettepanekuid on, siis ma esitan muudatusettepanekud. suur tänu, proua Ibrissadžitš ja proua Jaagonsaari saab järgmisena sõna, palun. suur tänu, härra esimees. Äh, ühinen nendega, kes raportit äh, kiitsid, aga ainult ühele asjale ma pööraksin teie tähelepanu, mis on äh, olnud äh, Soome jaoks eriti problemaatiline ja, ja mille üle on palju mõeldud. nimelt ohtu on seatud põhjadimensiooni algatus. nimelt see algatus läheb nüüd siia partnerlusvahendi alla naabruspoliitika algatusest ja minu küsimus on, et miks? ja ma kardan, et põhjuseks on üks vääritimõistmine nimelt äh, põhjadimensioon ei ole oluline mitte ainult Venemaa jaoks, vaid tervele Läänemere piirkonnale. ja Euroopa Liidu Läänemere strateegia jaoks on see määrava tähtsusega. ja tegelikult puudutab see tervet äh, suurt logistilist äh, problemaatikat Põhjala riikides ja lisaks sellele on loomulikult sellel dimensioonil veel ka Arktika mõõde. seega eh, põhjadimensioon peaks jääma Euroopa naabrusvahendi alla. võib-olla kõik ei ole kursis selle põhjadimensiooni eh, sisuga aga tegemist on olnud äärmiselt eduka ettevõtmisega, see on näidanud seda, kuidas suhtelise pisku eest on tulnud konkreetselt häid tulemusi ja seega praegu me kardame seda, et kuivõrd ta kantakse üles naabruspoliitika vahendisse, siis me kaotame osa vahenditest ja vahendite küsimus on tervele Põhjala piirkonnale Euroopas väga oluline ja seega ma arvan, kui see läheb selle partnerlusinstrumendi alla, siis äh, äh ei ole sugugi tagatud äh, põhjadimensiooni rahastamine. ma tahaksin, et äh, seda punkti muudetaks, ma saan aru, et see on detail suuremast pildist, aga siiski meie jaoks väga oluline terves Põhjala piirkonnas, suur tänu suur tänu, proua Jaagonsaari. ja enne, kui annan sõna uuesti raportöörile, pakuksin võimaluse sõna võtta ka Euroopa välisteenistuse ja komisjoni esindajatele. härra Cornaro komisjonist, kas te olete saalis? tere pärast lõunat Äh, ma olen Defco peadirektoraadist komisjoni esindajana. kõigepealt äh, suur tänu härra Kukanile ka meie poolt nii koostöövalmiduse eest ja ka selle eest, mida ta on kirja pannud äh, raporti eelnõusse. Te viitasite tervele reale äh, küsimustele ja viitasite sellele, et tegemist on paketiga ja ma ei hakka rääkima siin aja huvides delegeeritud õigusaktidest ja teistest horisontaalsetest küsimustest, kuid paneme kindlasti kõrva taha selle, mis raportis nende kohta öelda on. meile eriti meeldib see, et nii mõneski, nii mõnelgi juhul on meie positsioone toestatud, näiteks muudatusettepanek kolmkümmend, kus räägitakse vabaühendusega suuremast koostöö tegemisest äh, naabruspoliitika all. see on meie ettepaneku peamine sisu olnud, aga meile meeldib, et te sellele veel rõhku lisa panete. Äh, raportöör on ka väga hästi aru saanud sellest diferentseeritud rohkem rohkema eest poliitikast. muudatusettepanek nelikümmend kaks äh, seda kajastab, ma ütleksin, et see on ka praegu nõukogus üks peamistest küsimustest arutelul on neid, kes arvavad, et võib-olla oleks kasulik äh, natukene kirjeldavam äh, lähenemine. nüüd mõned punktid, kus äh, võib tekkida rakendamisega raskusi, kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend, nelikümmend seitse, ühtne programmeerimine, see võib-olla kujuneb suhteliselt keerukaks tegelikkuses. ja siis muudatusettepanek seitse, põhja ja lõuna Äh, mõõtme vahel tasakaalu saavutamine, seda on võib-olla määruses raske rakendada, sellepärast et me tahame ju samas hoida seda niinimetatud diferentseeritud lähenemist. ja nüüd äh, see see äh, demokraatia edendamise sihtasutuse osas, ka see meile meeldib, et seda toestatakse ja põhjadimensioon, ma tahaksin kinnitada proua Jaakonsaarile, et põhjadimensioon äh, piiriülese koostöö alusel äh, saab küll uut hoogu juurde, kuid ka meie oleme arvamusel, et teised instrumendid, sealhulgas partnerlusinstrument ja temaatilised koostööinstrumendid võiksid samuti äh, tulevikus äh, suure panuse anda Põhjadimensioonile ja me arvame, et see oluline äh, poliitikavaldseekond äh, ei, ei kao kuhugi, aga see on asi, millest me ka praegu nõukogus oleme palju rääkinud. ma ei taha kuritarvitada mulle antud aega ja sellega ma piirduksin selle sõnavõtuga, aga veel kord mul on väga hea meel, et lähenemine enne seda, selle poliitika ülevaatamist oli niivõrd konstruktiivne. suur tänu, härra Kornal. ja nüüd äh, annaksin sõna Euroopa Välisteenistuse esindajale. kes teie seast sooviks sõna? suur tänu. Anna Tšeska Euroopa Välisteenistusest tahtsin nii palju öelda, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, läbirääkimiste raames oleme meie osa komisjoni läbirääkimiste meeskonnast ja seega toetan seda, mida komisjoni kolleeg ütles. suur tänu selle selge ja klaari sõnavõtu eest. ja nüüd äh, härra Kukan. suur tänu, härra esimees. ma ei pea pikalt tegema. ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes äh, kommentaare tegid äh, proua Flotre ja härra Arlaki, ma olen teie öelduga nõus. see äh, mis nad ütlesid oma muudatusettepanekute kohta, on mulle meeltmööda, need äh, muudatusettepanekud on väga asjalikud ja ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub need siia instrumenti lisada. nüüd härra Maier ma tean, milline on teie fraktsiooni seisukoht. ühe lausega olen ma ka nõus, te ütlesite, et äh, rohkem rohkem eest on suurepärane põhimõte, aga seda on väga raske rakendada, ma olen teiega nõus. ma arvan, et seda on võimalik rakendada ja sellepärast me selle üldse sisse tõimegi. selleks, et äh, ära kasutada seda. ma ei hakka rääkima konkreetsetest riikidest, mida te mainisite aga ütlen nii palju, et Saudi Araabia ei ole naabruspoliitika alla kuuluv riik. proua Jaagonsaari, me rääkisime põhjadimensioonist. saan teie muredest täiesti aru, et, et jääb välja põhjadimensioon ja see ei oleks positiivne, aga komisjoni esindaja ütles seda, milleni jõudsime ka meie. Venemaa, Venemaa on täiesti piisavas ulatuses kaasatud ja kaasatud ka koos äh,, piiriülesesse koostöösse tema osalust selles hinnatakse korrektselt, akuraatselt ja läbipaistvalt. komisjoni esindaja ütles, et äh, teistes instrumentides võiks läheneda asjale võib-olla teisest aspektist, aga Mario Taavi ja Rasivieci varasematele raportitele see meie praegune naabruspoliitika vahendi raport põhineb. kui me hakkame siia lisama uusi mõõtmeid, näiteks nagu Arktika mõõde, siis ma kardan, et äh, sellest dokumendist ei kujune parem ega ka pragmaatilisem, aga ma täiesti saan aru teie murest äh, Põhjadimensiooni osas. komisjoni esindaja viitas tervele reale muudatusettepanekutele ja ma arvan, et äh, me võime nendest asjadest veel omavahel rääkida. Äh, loomulikult tegemist on keeruliste ja raskete instrumentidega, aga kui me läheneme asjale positiivselt, mida kõik seni on äh, ka teinud, siis äh, jõuame me kindlasti kõigi jaoks sobiva kompromissini. suur tänu teile, härra Kuukan! ja sellega see esimene arvamuste vahetus lõpeb. muudatuse esi-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seatud neljateistkümnendaks juuniks keskpäevaks ja kaheksa komisjoni äh, naabruspoliitika vahendi kohta ka oma arvamuse esitavad meile ja nüüd, kolleegid, järgmine päevakorrapunkt. arvamuste vahetus äh, härra Mauro raport partnerluse rahastamisvahendis loomise kohta koostöös kolmandate riikidega ja vastavalt äh, viiekümnendale kodukorra reeglile on kaasatud siia äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon, nende raportöör on proua Andrikiene. ja seitsmendal juunil peaks toimuma struktuurne arutelu komisjoni, nõukogu, parlamendi ja välisteenistuse vahel meie komisjoni kohtumise ajal, aga nüüd on, lubage anda mul sõna härra Maurole, kes juhatab teema sisse, aitäh suur aitäh. suure rõõmuga arutan täna siin seda küsimust, ma oleks tahtnud variraportööridega sellest tegelikult juba varem rääkida. ja ühtlasi ka nendega, kes töötavad välja arvamusi teistes äh, komisjonides, aga ma ootasin ära esimeste konverentsi otsuse õiguslikus küsimuses selles osas, et kuidas on pädevusvaldkonnad jaotatud meie ja Inta komisjoni vahel. nüüd ma loodan, et nende uute definitsioonide valguses saame me paremini koostööd teha ka proua Andrikeenega ja variraportööridega. nüüd vaadates komisjoni ettepanekuid partnerlusinstrumendi osas, keskendusin ma muudatusettepanekuid välja töötades kolmele aspektile ja kohe ka eh, neist räägin. kõigepealt siis eh, abi saavad riigid, programmide raames abi saavad riigid, mida siis rahastatakse läbi partnerlusinstrumendi ma tahaksin mõista seda, et kui kaugele me oma analüüsis tegelikult peaksime minema ning teiselt poolt ühtlasi ka aluspõhimõtted, mis üldsegi, mida, millega saab üldse põhjendada seda, et kasutada ühte või teist vahendit. nüüd nagu härra Kukangi ei hakka mina rääkima delegeeritud õigusaktidest, härra Prokk sellest küsimusest täna hommikul juba rääkis ja me oleme nende põhimõtetega nõus ja meie arvates peab olema parlamendil demokraatlik kontrolliõigus, kui töötatakse neid vahendeid välja ja eriti just strateegilisest küljest nüüd äh, nendest riikidest, kes saavad abi läbi partnerluse rahastamise vahendi. see vahend, äh, seda saab kasutada vaid siis, kui viidata Euroopa Liidu strateegilistele huvidele nii et äh, see strateegiline aspekt siin, see ei sõltu mitte sellest riigist, vaid sellest, millised suhted on Euroopa Liidul selle konkreetse riigiga. see sõltub Euroopa Liidu huvidest. ja ma arvan, et just see näitaks selgelt, et kuigi selle vahendi kasutada on vähem rahalisi vahendeid kui teistel, siis ikkagi on tegemist väga kasuliku vahendiga selleks, et äh, jõuda oma strateegiliste eesmärkideni. nüüd äh, erinevused on üsna suured, sest et me võiksime, meil oleks võimalus siis äh, kasutada neid vahendeid mitte ainult nende riikide tarvis, mis on juba hetkel defineeritud Euroopa Liidu jaoks kui strateegilise tähtsusega riigid, vaid ka selliste riikide tarvis, kelle olulisus tulenevalt millestki siis hetkel kasvab. ma tulin välja ka omapoolsete muudatusettepanekutega. ja nagu härra Kukangi, siis rõhutan ma nendes eelkõige kodanikuühiskonna eh, kaasamist, kui me paneme paika oma koostööprogramme kolmandate riikidega mul on väga pikad töökogemused, kolmteist aastat olen olnud parlamendisaadik äh, ja teen sama palju äh, töötanud muudel ametikohtadel, nii et äh, ma tean juba omast kogemusest, et peame väga tähelepanelikult kaaluma seda, mida me teeme. ühelt poolt siis mehhanismid ja teiselt poolt eesmärgid, nende vahel peab olema väga tihe seos, sest et tänu neile on siis võimalik ka vajadusel programmi rahastamine peatada. nii et Euroopa Liidul on siis ka paremad vahendid selleks, et oma huve kaitsta. küllap te mõistate, millest kolleegid räägivad. tegemist on siis tingimuslikkusega, seda on meil vaja. ei saa lubada seda, et äh, kaubandussuhetest lähtuvalt äh, jätkatakse teatud rahastamist. nii et ikkagi see kõik sõltub meie huvidest kolmandates riikides. ja nüüd äh, rääkides koostöövaldkondadest, ja tegelikult see on just nimelt partnerlus rahastamisvahendi tuumaks lisas sellest ka räägitakse, nimelt et tegemist on ikkagi välispoliitika ellurakendamise vahendiga. samas see sõnastus on aga ikkagi liiga lai, liiga hägune ja see võib vähendada selle vahendi strateegilist tähtsust, nii et tuleks täpsemalt defineerida seda, et tegemist on tõesti partnerlusrahastamisvahendi puhul ka välispoliitika vahendiga. see võimaldab korraldada kahe- ja mitmepoolset dialoogi, ühtlasi rääkida headest valitsemistavadest laiemalt, see pakub vahendeid selleks, et erinevate rahvusvaheliste foorumite, sealhulgas ka G kahekümne järeldused ka reaalsuses ellu rakenduks. edasi Euroopa väärtuste juurutamine suhetes kolmandate riikidega, see on siin samuti tähtis, nii et suur aitäh ja ootan huviga kolleegide kommentaare, tänan. Oh, sorry. <laughs> Again, thank you very much, Mr suur aitäh, härra Mauro, nende kommentaaride eest ja tahaksin nüüd anda sõna proua Andrikienile. suur tänu, härra esimees. esiteks tahaksin kolleegidele teada anda, et Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis leidis eile aset mõttevahendus, mõttevahetus äh, määruse ettepaneku muudatusettepanekute üle ja täna juba mainiti Äh, seda aga, et Maarja Mauroga toimus meil ka väga kasulik kohtumine. see võimaldas meil nii mõndagi selgitada ning mõista paremini ka määruses esitatud muudatusettepanekuid. partnerlusrahastamisvahend on üks välispoliitika ellurakendamise vahendeid ja see võimaldab teostada Euroopa Liidu poliitikat väljaspool Euroopa Liitu vahendil on kolm peaeesmärki. esiteks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia rahvusvahelise mõõtme ellurakendamine, teiseks, mis on samuti väga oluline Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis, nimelt kaubandussuhete tihendamine ning ligipääsu parandamine turgudel Euroopa Liidu ettevõtetele, eriti just S-, VKE-dele, ning edasi ka Euroopa Liidu väärtuste ning huvide edendamine tulenevalt äh, teisest eesmärgist on siia kaasatud ka INTA komisjon. nüüd äh, lähtudes nendest äh, põhimõtetest, siis oleme tulnud välja muudatusettepanekutega selleks, et rõhutada just nimelt rahvusvahelise kaubanduse aspekti. nimelt seda vahendit tuleb kasutada ka selleks, et parandada meie konkurentsivõimet rahvusvaheliselt areenil, ühtlasi edendada Euroopa väärtusi ning pakkuda Euroopa ettevõtetele uusi võimalusi. kuna komisjoni ja välisteenistuse esindajad viibivad ka tänasel koosolekul, siis tahaksin ka paluda neilt oma arvamust muudatusettepaneku äh, kohta, mis puudutab mõlemat komisjoni, tegemist on muudatusettepanekuga, mille kohaselt INTA teeb ettepaneku vähendada siit kahekümnelt kümnele protsendile muudatusettepanek, mille on esitanud Maarja Mauro, tema tahtis selle lõike siit täiesti välja võtta minu ettepanek oleks vähendada seda siis kahekümnelt kümnele protsendile. komisjon soovib seda osa säilitada kahekümne protsendi tasemel, aga meie arvates on see rii-, liiga suur eh, ikkagi siin mitmeaastases eh, programmis ja peaks keskenduma siis prioriteetsetele tegevustele. nüüd eh, ma toetan täielikult Ahveti raportööri seisukohta ja rõhutaksin seda äh, eriti, et me ei tohiks selle instrumendi kohaldamisala, selle määruse kohaldamisala piirata vaid suurte riikidega, nagu näiteks Ameerika Ühendriigid ja Hiina, kes loomulikult on juba iseenesest ähm, väga olulised, aga on ka riike, piirkondi, territooriume, mis äh, omavad Euroopa Liidule ka strateegilist tähtsust nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka kaubanduslikult näiteks tulevikus. nii et ma toetan Maarjo Mauro selleteemalisi muudatusettepanekuid, suur aitäh! suur tänu teile, proua Andrikene! ja nüüd tahaksin anda sõna komisjoni ja välisteenistuse ühisläbirääkimiste meeskonna liikmetele, võib-olla härra Mathieu välisteenistusest. jah suur tänu. nagu eelmised komisjoni ja välisteenistuse esindajad juba ütlesid, siis tegemist on ühise meeskonnaga välisteenistuses ja komisjonis. me teame, et teie aeg on piiratud, nii et keskenduksime siis spetsiifilistele küsimustele, mis meile esitati. partnerluse rahastamisvahendil on ka Äh, uuenduslik külg, nimelt et see on sellise ülemaailmse mõõtmega, raportöör seda samuti rõhutas, nii et see ei ole siis äh, rahvusvahelise koostöö vahend või, või esimene või teine versioon, nii et see ei ole täpselt samasugune, nii et ma tean, et äh, rahvusvahelised väljakutsed nagu näiteks kliimamuutus, energia turvalisus, on just teie komisjonile eriti tähtsad ja muudatusettepanekud neid ka kajastavad. selle vahendiga me tegelikult tahame minna kaugemale vaestööst. nii et tegemist on siis ka riikidega, kes mängivad rahvusvahelisel areenil järjest olulisemat äh, rolli, nii et see võimaldab põhimõtteliselt täita ühe lünga, mis meil siiamaani on olnud, see võimaldab Euroopa Liidul öö, tihedalt suhelda ka nende riikidega, kes on strateegiliselt neile tähtsad, see võimaldab dialoogi pidada. loomulikult me räägime siin ka meie ametlikest partneritest, aga ka sellistest riikidest võib-olla päris selle kategooria alla ei käi ja seda on võimalik ka kasutada siis, kui meil konkreetset partnerit äh, üleüldse ei ole. nii et äh, kui me võtame siin USA, Jaapan, Kanada, aga teiselt poolt ka Brasiilia, India, Hiina, need on riigid, kellega meil on juba olemas äh, ühtsed tegevuskavad, ka teinekord järeldused, ka raamkokkulepped nii et me põhimõtteliselt ajakohastame nii oma kaubandussuhteid kui ka, ka muud. Need teemad, mis teie olete valinud oma muudatusettepanekutes, keskenduvad ülemaailmsetele küsimustele, samuti ka valitsemise küsimustele, ka teemad, mis on G kahekümnes päevakorral ja seda nii planeerimisstaadiumis kui ka rakendusstaadiumis, edasi ka keskmise sissetulekuga riigid, kelle puhul saame siis kahepoolsest arenguabist juba liikuda millegi muuni, nii et näiteks põhimõtteliselt keskmise sissetulekuga riigid käiksid tihtipeale ka äh, arengukoostöö temaatiliste rahastamisvahendite alla. siin on ka peatamisklausel olemas ja äh, tahaksin teile kinnitada, et seda nõukogus praegu ka aktiivselt arutatakse. aga võib-olla kolleeg räägiks rakendusküsimustest veel pikemalt. palun. suur aitäh, härra esimees. paar märkust äh, rakendamise vaatenurgast. nüüd, kui vaadata neid muudatusettepanekuid, siis äh, tahaksin teha paar äh, tähelepanekut. siin on näha mõningates kohtades artiklites ja ka seal, kus on kirjas, et arvestades, et ja nii edasi, räägitakse endiselt abi saavatest riikidest, aga tegelikult me ei räägi mitte ainult nendest riikidest, kes abi saavad, vaid tegelikult on see ju ka Euroopa Liidule kasulik, nii et võib-olla see kaldub kõrvale siin arengukoostöös kasutatavast terminoloogiast. nii et võib-olla see abi saav riik ei ole siin kõige parem termin muudatusettepanekutest räägitakse mitmetes kohtades ka näitajatest. loomulikult on tähtis see, et läbi selle rahastamisvahendi äh, rahastatakse selliseid projekte, mis on ka tulusad, aga siin räägitakse lausa eksante defineerimisest, konkreetsest kasust, mida on võimalik näidata, tõestada abi saavatest riikidest tegelikult on see vahend aga selleks, et toetada meie endi diplomaatilist tegevust kolmandates riikides. ja mitmed muudatusettepanekud ka lisale meie arvates äh, siin rakendamise vaatenurgas tahaksime saata välja sellise hoiatava noodi, sest et kui need on liiga kirjeldavad äh, liiga täpsed, siis meid endidki ju süüdistatakse alati selles, et me ei ole piisavalt paindlikud ja et me ei suuda asjade kuluga sammu pidada, nii et võib-olla ei peaks määruses nii täpseks minema, sest et meil on olemas siis edasi juba ka planeerimisdokumendid, mis võimaldavad seda hiljem teha. suur aitäh teile mõlemale märkuste eest ja nüüd tahaksin lõpetuseks anda sõna härra Maarja Maurole. palun suur tänu, härra esimees. Te kuulasite selle arutelu ka ära ja saite ka aru, et sellest oli väga palju kasu, tahaksin tänada proua Andrik Jeenet. ta ütles nii mõndagi, millega mina kindlasti ka ühinen kui pädevusvaldkondade küsimus on lahendatud, siis äh, saame juba ka edasi minna. nüüd tahaksin tänada proua Andrikienit veel ühel põhjusel. nimelt ta rääkis täiesti õigustatult äh, protsentidest, siin oli see kakskümmend protsenti ja kümme protsenti, olles ära kuulanud nüüd nii komisjoni kui ka äh, välisteenistuse sõnavõtte, siis ma saan aru, et see, mida ma siin äh, nõuan, on ka täiesti õigustatud, sest et äh, tundub, et keegi ei ole valmis meile mingisugust täpset informatsiooni pakkuma, nii et siiamaani ei ole proua Andrik enam oma küsimusele vastust saanud. ja tahaksin tänada välisteenistuse esindajat, kes hajutas igasugused äh, kahtlused selles osas, et seda instrumenti on vaja ning et on vaja säilitada ka selle paindlikkus ja et see on strateegilise tähtsusega. tänaksin komisjoni esindajat samuti oma kommentaaride eest. ta näitas seda, et meie muudatusettepanekud äh, on läinud täiesti kümnesse, ta ütles, et siin on liiga palju detaile, detaile, mis ei saa määruse tekstis lõppkokkuvõttes olla, aga ma arvan, et meil on aruteludes veel piisavalt aega selleks, et äh, see täpsemalt läbi vaadata, läbi arutada see, mis on nii suure tähelepanu os-, osaliseks saanud. nii need eks-ante küsimused kui ka abi saavate riikide küsimus me peame ikkagi ju selgelt defineerima, kuidas me tahame toetada kolmandaid riike, kes ei ole tegelikult alati sellised riigid, kes on meie abi ära teeninud ja me ei toeta mitte ainult ju see, neid riike või äh, me ei soodusta neid suhteid, mida need riigid soovivad Euroopa Liiduga, vaid ikkagi seda, kuidas Euroopa Liit tahab nende riikidega suhelda. suur aitäh kõigile, sellega olen ma nüüd lõpetanud ja küllap on meil võimalik arutada seda teemat veel mitu korda enda, enne kui muudatusettepanekute esitamise tähtaeg käes on ja küllap järgmine koosolek on samuti väga kasulik. Uh, suur tänu, härra Mauro ja käesolevaga on esimene arutelu ahvetis sel teemal läbi. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on neljateistkümnes juuni. nüüd peaks minema järgmise päevakorrapunkti juurde, aga kuna raportöör härra Vigenin ei ole kohal, siis teeme viieminutilise pausi ja siis äh, viie minuti pärast tuleme tagasi ja loodame ka, et härra Vigenin on siin Gonzato, go, scusi, potrebbe sostituire lei il relatore Vigheni? kas eh, keegi võiks eh, raportöör Vigenini eest sõna võtta? Sì, colleghi, con, cominciamo con lo strumento di assistenza preadesione. hästi. punkt kümme, ühinemiseelse abi rahastamisvahend ja ka kolleeg Jevgenin on meie hulka jõudnud ja annamegi siis talle kohe varsti sõna. tegemist on esimese arvamuse vahetusega sel teemal härra Veginin on esitanud omalt poolt kaheksakümmend muudatusettepanekut selle kohta, kuidas muuta ühinemiseelse abi andmise protsessi tõhusamaks, läbipaistvamaks ja selliseks, et see oleks paremini seotud abi andmise eesmärkidega. aga enne, kui ma annan sõna raportöörile härra Vigeninile, anname sõna proua Kornilsonile enne raportööri. palun, kui raportöör on nõus sellega, härra Beginin. ja lihtsalt mõneks minutiks, palun. suur tänu. ma teen väga lühidalt, kuna ma pean minema kohe koordinaatorite kohtumisele. ma tahaksin küsida raportöörilt äh, üht-teist ma ise ei kuule vastuseid, aga minu poliitilised nõunikud on siin ja nemad kuulavad siis ka vastuseid. ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest, meil on juba arutelusid äh, sel teemal olnud ja kuna ma olen äh, tööhõivekomisjoni arvamuse äh, autor, siis ma tervitan raporti pöörs, raportööri poolseid ettepanekuid selle vahendi demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks äh, muutmise kohta. ma usun, et nende osas oleme kõik ühel meelel ja mul on mõned küsimused kõigepealt viis protsenti, mis on pandud kõrvale, et premeerida häid saavutusi, see on põhimõtteliselt hea idee, aga mind häirib äh, see, et äh, IBA üks suuremaid probleeme hetkel on see, et raha üldse õigesti ära kasutataks osad äh, riigid äh, kasutavad endiselt äh, käesoleval aastal, kahe tuhande seitsmenda aasta raha, kas siis see valitud tee oleks õige, edendamaks ähm, häid tavasid ja ma tahaksin kuulda vastust sellele küsimusele kindlasti. teiseks, palun täpsustage, mida te teete muudatusettepanekutega kaksteist ja kolmteist, mis puudutavad delegeeritud õigusakte. Te sõnastasite ümber ühe ja ma ei saa täpselt aru, mida te nendega seoses plaanite teha. kolmandaks, palun äh, selgitage millisena näete te Euroopa Parlamendi rolli strateegilise raamistiku ja riigispetsiifiliste plaanide paikapanemisel. muudatusettepanekus viisteist olete te oma algsed ettepanekud ära kustutanud, nii et ma tahaksin teada, kuidas see protsess teie arvates peaks toimima, praegu ma ei saa sellest aru. ja samuti on mul raske aru saada sellest, kuidas on plaanis liikuda EPA vahendite täieliku ärakasutamise poole, vältides samas äh, pettust. mul ei ole mingisugust äh, imevalemit siin välja pakkuda, aga me peaksime kõik selle üle järele mõtlema lõpetuseks tahaksin ma öelda, et mul on hea meel, et paljud tööhõivekomisjoni ettepanekud on juba raportööri poolt üle võetud ja võib-olla kompromissides ta võtab äh, neid veelgi rohkem sisse. igal juhul jään ootama arutelusid sel väga olulisel teemal, mis puudutab liiduga liituvaid riike. ja nüüd saab sõna raportöör härra Vigenin, palun esimees, kui palju aega mul on? umbkaudu, siis ma tean paremini planeerida oma sõnavõttu. kaheksa, kümme minutit või lausa kaksteist, ütleb esimees. ma usun, et äh, mitmed äh, vastused äh, te saate minu sõnavõtust, teistele ma vastan siis hiljem ma ei hakka siinkohal nüüd vahendit ennast esitlema ja tutvustama, ma usun, et kõik, kes täna siin koosolekul kohal on, teavad, millega on tegemist ja millised on põhilised muudatused. tahaksin aga toonitada, et äh, uuendatud vahend IPA kaks on selline, kus äh, komisjon on oma algses ettepanekus juba arvestanud eelmise vahendi vajakajäämistega. Nad on nüüd pakkunud välja paindlikumad äh, rahastamisvahendid äh, ja nüüd erinevatele poliitikavaldkondadele juurdepääs ei sõltu staatusest ei ole vahet, kas riik on äh, potentsiaalne kandidaatriik või päris kandidaatriik. oluline on see, et äh, abi vastuvõtvas riigis on võimekus äh, seda abi ära kasutada. see on kindlasti mõttekas abi andmise seisukohast ja niimoodi kindlasti on äh, vastuvõtvatel riikidel kergem IPA vahendeid ära kasutada. me läheneme niimoodi sellele valdkonnale ka strateegilisemalt. nüüd äh, komisjon äh, plaanib riigi siseid plaane ka uuendada mitte iga aasta, vaid keskpikas vahemikus ja samuti on rohkem tingimusi, mis puudutavad äh, häid äh, haldustavasid. olen rääkinud kolleegidega sellest uuest instrumendist äh, ja enamik kolleege leiab, et praegu välja pakutu on parem kui varasem rahastamisvahend. enne kui ma lähen konkreetsete ettepanekute juurde, tahaksin ma öelda, et valmistades ette muudatusettepanekuid sellisel kujul, nagu te neid praegu näete. kohtusime paljude äh, osapooltega nii Euroopa Liidust kui äh, ka abi saavatest riikidest. minu arvates korraldasime me väga eduka kuulamise ja enamik seal saadud ideid kajastub äh, ka siin raporti projektis ja nagu proua Kornilsen ütles, siis ma üritasin võtta üle ettepanekud, mis sisalduvad erinevate komiteede arvamustes. praegusel hetkel on olukord selline, et kõiki ettepanekuid ma ei saanud üle võtta, osad on väga spetsiifilised ja need ettepanekud, mis nüüd raportisse ei ole üle võetud äh,, on enamasti seotud sellega, et nad on läinud liiga kaugele, nad on liiga spetsiifilised ja hoolimata sellest, et parlament ja mina raportöörina kindlasti soovin, et see rahastamisvahend oleks täpne, spetsiifiline, ei saa me siiski minna liiga kaugele, me peame säilitama tasakaalu. nagu ma juba ütlesin, siis kõige suuremaks väljakutseks oli leida tasakaal erinevate spetsiifiliste aspektide ja üldlähenemiste vahel, eriti mis puudutab läbipaistvuse puudumist, mida me kindlasti soovime vältida edaspidi. edasi tahaksin öelda paar sõna ka põhiliste ettepanekute kohta, mis äh, sisalduvad äh, muudatusettepanekutes. kõigepealt äh, delegeeritud õigusaktid. sellest teemast me oleme juba rääkinud ka seoses muude dokumentidega parlament ja nõukogu peaksid siis delegeerima komisjonile pädevuse strateegiliste programmidokumentide koostamisel ja finantseraldiste paikapanemisel. komisjon saab võtta need dokumendid vastu delegeeritud õigusaktidena, tagades äh, demokraatliku kontrolli läbipaistvuse ja IPA raames on siin tegemist ühise strateegilise raamistikuga ja strateegiliste äh, dokumentidega ja need tuleks siis vastu võtta delegeeritud õigusaktidena. praegu see nii ei ole. Euroopa Parlamendil on selline lähenemine kõikidele rahastamisvahenditele ja loodetavasti leitakse siinkohal lahendus. mis puudutab nüüd poliitikavaldkondade kohaldamisala, siis äh, seni ei ole olnud äh, valikukriteeriumid arusaadavad me oleme natukene muutnud neid poliitikavaldkondi. osad äh, peatükid äh, kaasajastati vastavalt ja raporti projektid on need muutused, raporti projektis on need muutused ka näha. selgitustes äh, on sisse toodud ka saavutuse põhisus teatud elemendina. me peaksime kindlasti õigusloomelise teksti artiklisse kolmteist ka sellise ettepaneku sisse viima, nii et viis protsenti kogusummast tuleks panna kõrvale premeerimaks neid riike, kes on äh, rakendanud vajalikud reformid. loomulikult äh, tuleb panna paika kindlad kriteeriumid, äh, mille põhjal saab siis otsustada, kas eraldada neile lisavahendeid. ja vastan siinkohal proua Kornilseni küsimusele, et äh, me ei soovi siinkohal rõhuda sellele, et tuleks kulutada rohkem raha, vaid eesmärgiks on premeerida äh, neid, äh, kes on äh, pingutanud äh, rohkem, eraldades neile rohkem vahendeid. me ei saa seda teha määruses, aga ühises strateegilises raamistikus. edasi. me oleme arvamusel, et piiriülese koostöö vahendeid tuleks suurendada regionaalarengu komisjon pakkus seda välja. minu arvates äh, tuleks tõsta piiriüleste projektide rahastamise määra kolmelt protsendilt äh, kuni seitsme protsendini, nii et see ei pea olema täpselt seitse protsenti, kõik sõltub äh, sellest, kuidas kandidaatriigid ja seda raha ära kasutavad ja Euroopa Liidu liikmesriigid. igal juhul tuleks meil edastada võimaldada siis äh, kandidaatriikidel rohkem ära kasutada rahalisi vahendeid, äh, õppimaks tundma praeguste liikmesriikide kogemust liiduga liitumisel nii artikkel kaks, e, edusammude indikaatorid, me rääkisime siin juba programmi dokumentidest ja sellest, et peab olema suurem sidusus erinevate dokumentide sisu vahel ja määruse tekstis tuleb panna paika selged ja objektiivsed kriteeriumid äh, raha eraldamiseks, tuleb panna paika spetsiifilised kriteeriumid edu hindamiseks samuti peab olema paigas ähm, abi saamise tingimuste loetelu. igal juhul on oluline kaasata senisest rohkem ka kodanikuühiskonda, arvestades seda, et nad on valmis osalema sotsiaaldialoogis erinevatel tasemetel. ühinemiseelse äh, rahastamisvahendi abil me valmistame kandidaatriiki ette sujuvaks liitumiseks Euroopa Liiduga, see on meie põhieesmärk ja siia ettepanekusse oleme me üle võtnud ka regionaalse koostöö ja heanaaberlikud suhted artiklis kaks ja samuti põgenike ja maapagulaste kaasamise. see on kindlasti probleem, mis puudutab eelkõige Lääne-Balkani riike, mitte otseselt äh, Islandit. muudatused on äh, seotud äh, ka sellega, et me peame kohandama teksti Lissaboni lepinguga sisse viidud muudatustega. ja lõpetuseks riike tuleks hinnata nende saavutustest äh, lähtuvalt, nii nagu öeldakse põhjenduste punktis number viis. me oleme tugevdanud äh, ka sõnastust, mis puudutab äh, töö koordineerimist teiste toetajatega, näiteks Euroopa Investeerimispangaga. samuti oleme rohkem pööranud tähelepanu vähemuste õigustele, tööhõivele Need on äh, teemad, mis on seotud ka kõik tööväekomisjoni ettepanekutega ja need teemad tõusetusid ka minu kokkusaamistel erinevate osapooltega. lõpetuseks me soovime, et Euroopa Liidu abi oleks nähtavam. see teema tõusetus äh, juba esimestel äh, IPA teemalistel kohtumistel Euroopa Komisjon peab tegema rohkem selleks, et meie poolt antud abi ja selle abil saavutatu oleks nähtavam nii toetust saavates riikides kui ka Euroopa Liidu liikmesriikides. tahaksin siinkohal tänada Euroopa Komisjoni raporti ettevalmistamisel antud abi eest, nad olid alati valmis andma omapoolseid selgitusi ja vastama küsimustele. Euroopa Parlament selles küsimuses on igal juhul selgelt Euroopa Komisjoni poolel. sellepärast, et meil on äh, ühised eesmärgid ja ühised prioriteedid. Euroopa Komisjon ja parlament äh, koos äh, saavad selles valdkonnas kindlasti rohkem saavutada praegu käivad nõukogus arutelud äh, ka IPA teemal ja minu andmetel äh, suuri lahendamata probleeme ja eriarvamusi parlamendi ja nõukogu vahel ei ole. pärast seda loomulikult, kui delegeeritud õigusaktide küsimus ära lahendatakse. suur tänu. ja nüüd äh, Rahvapartei variraportöör proua Neinski. suur tänu kallid kolleegid, lubage kõigepealt härra Vigeninit tänada selle raporti arvamuse kallal tehtud töö osas ühinemisel see abi rahastamisvahendi kohta. tema ettepanekud on head ja annavad väga hea aluse ja suuna meie aruteludeks ja edasiseks tööks komisjonis mina olen eelarvekomisjonis arvamuse koostajaks ja minu eesmärgiks on tagada selgemad seosed abi eesmärkide ja, ja abisaaja riikide poolt saavutatu vahel. ma tahaksin rõhutada ka sellele, et tagatud oleks järjepidevus ja täiendatavus Euroopa rahastamisvahendite seas ja et äh, ka meie doonoritega koostöö oleks parem selleks, et maksumaksja raha kasutataks kõige paremini, eriti arvestades seda, kui rasked on praegu majanduslikud olud ja et mitte mingisuguseid kattuvusi ei oleks ja nüüd ühtne rakendusmäärus, nii nagu täna hommikul sellest räägiti, ma tahaksin nõuda seda, et Euroopa Liidu sisepoliitika äh, süvelaiendataks äh, meie laienemispoliitikasse. mul on hea meel, et härra Vigenin on võtnud oma arvamuse eelnõus juba raporti e-, arv-, eelnõus juba minu seisukohad äh, arvesse ning variraportöörina kavatsen keskenduda järgnevatele punktidele teiseks ma vaataksin täpsemalt seda, kuidas see tulemuslikkuse reserv peaks äh, toimima, siin ma tahaksin, et tagatud oleks viis protsenti selle reservi suurusena kogu rahadest. teiseks kriteeriumite elutsükkel äh, ühinemiseelse vahendite, ühiniseelsete vahendite öö, äh, öö, valideerimisel. minu jaoks on tingimuste seadmine väga oluline öö, Äh, uudne element selles äh, määruses, see võtab arvesse eelnevatel laienemistel äh, kogetu ja võtab arvesse ka selle, et igadel riigil on omad nõudmised ja võtab arvesse Euroopa teisi välispoliitika instrumente. kolmandaks, ma tahaksin, et Euroopa Parlamendi roll oleks suurem et tagatud oleks äh, terve instrumendi elusükli jooksul delegeeritud õigusaktide kasutamine. suur tänu tähelepanu eest ja suur tänu härra Vigenile selle väga ülevaatliku raporti eest. suur tänu. härra Katsin saab järgmisena sõna. Äh, suur tänu, härra esimees, härra raportöör, kallid kolleegid. meie ees on põhimõtteliselt äh, väga hea ja selgelt parem ettepanek kui komisjoni esialgne ettepanek. ühinemiselne, ühinemisel see abi rahastamisvahendi väärtus kindlasti suureneb ja lisandväärtus suureneb. mulle eriti meeldib, et tähelepanu on pööratud mittediskrimineerimisele, vähemuste kaitsele ning korruptsioonivastasele võitlusele ning organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele ma olen nõus sellega, et raportöör pöörab nii palju tähelepanu tulemusindikaatoritele tõesti, me peaksime kuidagi saama äh, objektiivselt kontrollida seda, kuidas äh, meie poolt antud abi äh, lähendab riiki ühinemiseelsetele eesmärkidele. mis nüüd puudutab kliima soojenemist ja selle vastase võitlusele minevaid vahendeid, tuletaksin teile meelde, kui külm oli viimane talv, see tekitas väga suuri raskusi kodanikele, majanduslikku kahju ja ebamugavusi kodanikele äärmuslikud külmaperioodid äh, nõuavad äh, meilt suuremat paindlikkust ja kohanemisvõimet ja üldiselt äh, tunnustatakse seda, et mitte ainult leevendamisest ei saa täna rääkida. ühinemise eelse abi rahastamisvahendid võiks samuti kasutada millegi käivitamiseks selles valdkonnas ja lõpetuseks ma paluksin, et härra raportöör selgitaks, miks üsna ebatavalisel kombel äh, on ta esitanud muudatusettepanekuid äh, delegeeritud õigusaktide osas ja et need tegelikult lähevad kaugemale seda, mille pakub välja komisjon. ja sellega seoses arvan ma ühtlasi, et parlamendil peaks ka olema oma sõnaõigus abisaaja riikide nimekirja kaasajastamise osas, äh, kui äh, see läheb kaugemale kui neliteist riiki, see on ka ebatavaline, meil on vaja tõhusat ja paindlikku instrumenti, kuid parlament peab siiski olema kaasatud otsustuslangetusprotsessi selles osas näiteks, kes saab ühisremiseelset abi. kui võetakse parlament sellest otsuse valemist välja, siis see tegelikult ju tähendab seda, et kodanikud ei saa sõna kaasa öelda ja see on poliitiliselt minu meelest vastuvõetamatu ja vale vähemalt välimis, väliskomisjon peaks olema otseselt kaasatud ja Euroopa Komisjon ei saa otsustada seda, keda lisatakse sinna nimekirja ilma küsimata selleks nõusolekut Euroopa Parlamendilt. suur tänu! suur tänu, kas on veel küsimusi? kolleegid, tundub, et ei ole. seega saab sõna härra Andre Levis, kes esindab siin Euroopa Komisjoni. suur tänu, teen väga lühidalt kõigepealt ma tahaksin tänada härra Vigeninit selle raporti eest ja nende julgustavate sõnade eest, mille ta ütles komisjoni aadressil. suur tänu teile, aga tänu ka kõikidele variraportööridele teistest fraktsioonidest, kellega meie koostöö sujus alati väga konstruktiivselt. tõsi on, et äh, me üritame üritame minevikust õppida, varem, senisematest instrumentidest ka oma õppetunnid saada selleks, et äh, selline ra-, et uudne rahastamisvahend oleks tõhusam ja tulemus on siis täna teie ees. tõsi on, et Euroopa Parlament on nüüd esmakordselt kaasatud seadusandlikkusse protsessi selle instrumendi puhul, aga Euroopa Parlament on alati olnud kaasatud meie töösse, nimelt meil on alati olnud strateegiadokumentide osas äh, väga äh, Äh, laiu arutelusid, aga ka rahastamisvahendi disaini osas kahe tuhande kümnendal aastal näiteks piiriülese koostöö äh, raames, ähm, kus äh, samuti parlamendisaadikud olid kaasatud. üldiselt raportori ettepanek meie meelest laiendab põhimõtteliselt komisjoni ettepanekut ja äh, samas on täiesti säilinud esialgse ettepaneku vaim ja struktuur ja äh, natukene liha on kasvatatud kontidele, nii et põhimõtteliselt, kuivõrd asi liigub samas suunas nagu meie mõttearendus, ei ole meil mitte midagi selle vastu. Äh, me toetame seda, et raportöör on keskendunud just nendele küsimustele, näiteks nagu kodanikuühiskonna laiem kaasamine, kohalik osalus, doonorite panus, programmide nähtavus ja nii edasi ainus äh, raskus siin on see, et kuidas leida õige tasakaal ja ilmselt tuleb siia midagi lisada teksti. ja tõsi on ka see, mida te räägite eesmärkide indikaatorite kohta. meie jaoks on tähtis see, et, et see tekst oleks piisavalt paindlik, et me saaksime seda kohanda, kohandada vastavalt muutuvatele oludele, nii et küsimus on, mida, mida panna sellesse määrusesse strateegilisse dokumenti ja strateegiasse laiemalt ja nüüd äh, kaks täpsustust veel lubata. kõigepealt äh, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi eelarve, see on faktiline äh, asi, te ütlesite, et IPA eelarve on nüüd kakskümmend kolm protsenti suurem kui eelmine finantsraamis, eelmise finantsraamistiku ajal, see on tõsi kuid ma tahaksin selgitada seda, et see eelarve, mille me oleme välja pakkunud, on kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve, kuid sinna sisse ei ole arvestatud Horvaatiat. ja see tähendab seda, et jah, äh, eelarve küll on suurenenud, kuid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on siiski summad samad ja kui me võtame maha inflatsiooni, siis äh, tegelikult on see asi kasvanud ainult kaheksa protsenti. nii palju ma tahtsin selgitada ka veel. nüüd öö, äh, piiriülene koostöö ja see välja pakutud seitse protsenti ja me sellele kindlasti keskendumine ja ma sellega ma piirduksin. me oleme juba üsna palju raha piiriülesesse koostöösse pannud koos liikmesriikidega, kuid piiriülene koostöö, millest me praegu siin räägime, ainult üks osa kogu sellest laiemast paketist, lisaks sellele on meil ka, ka piiriülene koostöö Lääne-Balkani ja Türgi riikide vahel ja Türgi vahel nii et äh, kokkuvõttes piiriüleseks koostööks on rohkem vahendeid. Te näete siin ette äh, vahendite tõstmist, äh, mis ilmselt teeb üsna raskeks sellega partnerriikidele, keda on siis kuus, kes peavad kaasfinantseerima neid projekte, et kust leida see raha. Need on siis riigid, kellel on Lääne-Balk-, Lääne-Balkani riigid, ja teisalt äh, on probleem äh, regioonis endas nende rahade ärakulutamisega, nii et äh, mõtelgem natukene selle ettepaneku elluviimise võimalustele, aga, aga ootame siis edaspidi sama viljakat koostööd. suur tänu ja härra Vigenin! teen väga lühidalt. variraportöörid, suur tänu teile teie sõnavõttude eest järgnevatel nädalatel enne kui kukub muudatusettepanekute tasa, tähtaeg, ähm, tahan ma vaadata veel kord üle selle, mida oleks võimalik paremaks muuta. me tahame loomulikult sellist dokumenti, mis võetaks suure enamusega vastu siin äh, ahvet komisjonis, aga mis saaks suure toetusega täiskogus. nüüd äh, proua Neinski äh, poliitikate süvalaiendamine ja see tulemusreserv ma arvan, et meil oli õigus äh, tuua siin sisse äh, eelarvekomisjoni seisukohad äh, ja ma arvan, et me võtsime need ka õigesti üle, aga me võime sellest rääkida. ja siis võib keelekasutusest ju ka veel rääkida, kuid ma arvan, et siiski kõik see, millele proua Lenski viitas, on muudatusettepanekutes väga ilusti kajastatud. aga eks võib üle vaadata. nüüd härra Katsin see abisaajate nimekiri. nagu ma aru saan, komisjon on teinud ettepaneku lisa esitada ja see on ähm, delegeeritud õigusakt ja parlamendil on seega siin sõnaõigus, ma arvan, et me seda ei peaks küsimärgi alla seadma. aga loomulikult me võime selle asja veel uuesti üle vaadata, kui on vaja. nüüd kliimamuutustega seonduv. Äh, loomulikult tegemist on suhteliselt suure aruteluga aga äh, parlamendi seisukoht üldiselt selline tundub praegu olema ja ma arvan, et me ei saa teha mingisuguseid lõplikke järeldusi ühest äh, karmist talvest äh, ma arvan, et me ei saa hakata siin rääkima sellest, kas kliima muutub ja kui muutub, siis kuhu suunas. aga kui me räägime sellest, et, et osad vahendid võiksid minna kliima soojenemise mõjude leevendamiseks siis ma arvan, et me oleme õigesti selle asja sõnastanud, sest et see on seotud kliima soojenemisega, aga mitte ainult eksklusiivselt nendega seotud äh, meetmete vähendamiseks. nüüd äh, tulemusindikaatorid, ununes mul võib-olla see, et meie lisaks nendele tulemusindikaatoritele oleme teinud ettepaneku, et ühinemiseelse abi rahastamisvahendi ehk IPA süsteem peaks hõlmama ka komisjoni eduaruannetes mõjuhinnangut ja seega, kui sellega on parlament nõus, eeldame me see, et iga-aastastes eduaruannetes on ka mingisugune mõjuanalüüs, et kui palju kui suures ulatuses on IPA süsteem panustanud nende riikide edasiminekusse ja, ja kui palju see on neid lähemale toonud ühinemisele aga kavatsen kindlasti siis äh, ühendust võtta ka nende variraportööridega, kes täna kohtumisel osaleda ei saa. ma vabandan, et ma jäin veidi hiljaks, aga täna on hullumeelne päev. Euroopa Liidu Hiina Foorum käib täna. lisaks sellele pidin käima ka regioonide komitee kohtumisel ja ilmselt äh, ma ei osanud oma aega väga hästi planeerida, ei teadnud täpselt, mis kell ma peaksin kohal olema, aga loodetavasti annate mulle andeks, et hiljaks jäin alguses. saate andeks Äh, järgmine kord läheb kindlasti teil see paremini. tuletan meelde, et muudatusettepanekute esitamise täht on, tähtaeg on neljateistkümnes juuni keskpäeval. järgmine punkt kohe. ÜRO Peaassamblee kuuekümne seitsmenda istung, kuuekümne seitsmendat istungjärku käsitlev soovitus nõukogule. Aleksander Graf Lambsdorff on meie raportöör siin tegemist on teise arvamuste vahetusega ja puudutab see siis kohtumist enne Euroopa Liidu ÜRO Peaassambleed. esitatud on üle saja kuuekümne seitsme muudatusettepaneku selle raport, raporti eelnõule ja härra Lambsdorff, meie raportöör, on kokku leppinud variraportööridega kümnes kompromissmuudatusettepanekus selleks, et Äh, see tekst natukene ühtsemaks ja järjepidevamaks muuta. Teil on sõna, härra Lambsdorff. Let me thank uh, my shadows and all colleagues who have worked suur aitäh, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on teinud tööd selle raportiga, sealhulgas ka sekretariaadis ja ka seda, mida on teinud fraktsioonide personal. muudatusettepanekuid on tõesti üsna palju, ka mina ise esitasin neist mõningase hulga tulenevalt äh, piirangutest, mis sellise soovitusega seotud on, siis ei olnud võimalik teatud küsimusi piisavalt täpselt arutleda, sealhulgas ka Riio konverentsi, mis kohe varsti pihta hakkab. nüüd telekomisjonil, komisjon esitas ka oma arvamuse, ma arvan, et võin väita, et meie koostöö oli väga hea ja suure osa nende arvamusest tegelikult töötasime me välja koos. nüüd kompromissmuudatusettepanekutes, need keskenduvad põhiliselt äh, teemadele, mille osas on juba laialdane äh, nõusolek olemas, näiteks naised konfliktiolukorras ja nii edasi, aga siin on ka Riio konverents, mis on äh, oluline kolleegidele nii siin kui ka TV komisjonis ja pärast äh, kahe tuhande viieteistkümnendat aastat algav protsess, endiselt arutatakse seda ÜRO-s. oluline on pöörata tähelepanu siin aastatuhande arengu eesmärkidele. nimelt, et on vaja rahvusvahelise üldsuse toetust selgelt defineeritud ja selgesti arusaadavatele eesmärkidele. nüüd me arutasime ka äh, Brasiilia ettepanekut korruta, äh, korraldada arutelu. Äh, keegi ei saanud tegelikult päris täpselt aru, mis suunas selline arutelu lõppkokkuvõttes liigub, aga minu arvates oli see väga põnev. ükskõik milline kohustus või kahe tuhande viiendal aastal töötati välja siis kaitsekohustuse põhimõte, see seda veel kaalutakse rahvusvahelise õiguse vaatenurgast, tundub, et see on veidi vastuoluline, et tahaksime jääda tähelepanelikuks, nii et milline on roll äh, parlamentidel ja äh, piirkondade parlamentidel ja nii edasi ÜRO äh, töös. nii et selle kohta on ka muudatusettepanek siin kompromissi äh, ei ole, nii et see läheb lihtsalt hääletusele. nüüd hääletus leiab aset homme hommikul, nagu te teate, ja ma olen saatnud laiali ka hääletuse nimekirja koos oma arvamusega ja ma loodan, et te lähete kaasa nii paljudega neist kui võimalik. kui on küsimusi või kahtlusi mõningate konkreetsete muudatusettepanekute kohta, siis loomulikult olen valmis neid teiega ka arutama ja nüüd tahaksin lõpetuseks tänada kõiki selle hea eeskujuliku koostöö eest suur aitäh! ja nüüd on sõna variraportööril proua Corina Gretu sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh! ka mina tahaksin anda edasi omapoolsed tänusõnad kõigepealt härra Graf Lambsdorffile, aga ka proua Munnisele ning Joel Ainenile arutelu leiab aset hetkel, kui ÜRO-s, ÜRO funktsionaalsus on üsna kehv, seda on juba pikka aega kritiseeritud ja need puudujäägid on järjest ilmsemad. näiteks Süüria osas, Süürias on ju mitmeid kordi rikutud inimõigusi ja seda on arutatud ka Peaassambleel, nii et see on siin eriti tähtis, nii et meie arvates on väga sobiv see, et me räägime Euroopa Liidust äh, kui olulisest organisatsioonist rahvusvahelisel areenil, kes võitleb demokraatia eest, nii et see on täiesti iseenesestmõistetav. loomulikult tuleb suurendada Euroopa Liidu nähtavust äh, rahvusvahelisel areenil, sealhulgas ka ÜRO-s ja see tähendab, et tuleb äh, rääkida ühel häälel, ühtlustada seisukohti liikmesriikide vahel. ühtlasi oleme rõhutanud seda, kui oluline on koordinatsioonitöö, nähtavus ning samuti ka infovahetus Julgeolekunõukogu raames. Euroopa Liidu otsuste mõju tuleb maksimeerida ja peab rakendama ellu tõhusat mitmepoolset poliitikat. ÜRO on ju loomulikult äh, peamine legitiimne äh, rahvusvahelise areeni organisatsioon. ÜRO pakub võimalust suurendada demokraatiat ning üleüldse ülemaailmse valitsemissüsteemi legitiimsust. härra Graf Lambsdorff võttis oma raportisse sisse ka arenguküsimused. suur tänu, meie Euroopa Liiduna oleme kõige suurem doonororganisatsioon ÜRO eelarvesse tuleb nelikümmend protsenti Euroopa Liidult. nii et ma arvan, et on meie ülesandeks ka ÜRO tõhusamaks muuta, aitäh! suur tänu! kas on veel küsimusi? tundub, et mitte, härra Lambsdorff. suur aitäh, mul jääb üle vaid kolleege tänada, hääletame siis homme kindlasti. oleks abi sellest, kui kolleegid mõistaksid seda, et soovitused kiidetakse heaks, kui nüüd just fraktsioon ei tule välja muudatusettepanekutega. me oleme pidanud ajagraafikust kinni. Euroopa Nõukogus hakkab sama protsess pihta kuu aja pärast, nii et kui homme me selle heaks kiidame, siis on võimalik see saada, saata ka töörühma ÜRO-s, nii et see kindlasti süvendab institutsioonide vahelist koostööd, aitäh! What to do? mis siis nüüd teha? kas te soovite sõna? jah, aga raportöör võttis juba asja kokku. ma ütlesin. ühesõnaga, võite otsast pihta hakata, härra Preda, palun. suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et hilinesin tahaksin öelda järgmist. koostöö härra Lambsdorfiga oli suurepärane. ja ma loodan, et härra Lambsdorff näeb asja samamoodi. nüüd, kui me vaatame hääletusnimekirja, mille ta saatis meile eile pärastlõunal, siis ma näen, et härra Lambsdorff on paljude muudatusettepanekute vastu, mille on esitanud minu fraktsioon. aga mis siis ikka, ma äh, mõistan, et meie lähenemine on erinev. aga mina äh, toetan härra Lambsdorfi enamikke muudatusettepanekuid, kuid paraku ei mina ega ka Rahvapartei liikmed ei saa toetada kompromisse kaheksa ja kümme. Need kompromissmuudatusettepanekud hõlmavad eh, muudatusettepanekuid ka teistelt fraktsioonidelt. ükski Rahvapartei liikmetest eh, ei ole valmis neid eh, muudat-, neid konkreetseid muudatusettepanekuid toetame ja seega ka mitte neid kompromissmuudatusettepanekuid. nädal aega tagasi hääletasime me resolutsiooni üle, mis puudutas finantstehingute maksustamist. ja viitan siin eriti just põhjenduspunktile üks edasi muudatusettepanekud sada kolmkümmend kuus, sada kolmkümmend viis ja sada kolmkümmend kuus. Need puudutavad ÜRO Parlamentaarse Assamblee loomist, raportöör ja variraportöörid seda ei toetanud, aga meie pakuksime välja kompromisslahenduse, nimelt kiita heaks suuline muudatusettepanek Nations Parliamentary Assembly, însă nici această soluție nu a fost aga paraku teiste muudatusettepaneku, teistele muudatusettepanekutele allkirju-, alla kirjutanud äh, seda äh, varianti ei toetanud, nii et äh, sada kolmkümmend viis ja sada kolmkümmend kuus me oleme nende vastu nüüd äh, tahaksin ka eraldi hääletust sada kakskümmend kaks, mille esitas äh, raportöör ja tahaksin veel kord tänada härra Lambsdorfi hea koostöö eest, aitäh! järgmine kõneleja, härra Lainen, palun. jaa, Aleksander Lambsdorff hat gerade das jah, Aleksander Lambsdorff just äh, kaotas jalgpallimängu aga selle raporti ta igal aastal võidab. sellegipoolest tulen ka tagasi teema juurde, mida mainiti ka sel aastal ja eelmisel aastal, ehk siis ÜRO institutsioonide demokraatlikumaks muutmine, kaasates rohkem parlamente. see on teema, mille juurde me tuleme ikka ja jälle tagasi aga ma ei saa aru sellest, et meil oli ju eelmine aasta suure enamuse toetus parlamentaarsele assambleele üle kogu maailma. ja kaks nädalat tagasi New Delhis oli äh, suur konverents sel teemal ja India parlamendi saadikud esitasid vastava nõudmise Senegalis uus parlament ja välisminister toetavad samuti seda ettepanekut. nii et meie Euroopa Parlamendina nõrgendaksime oma positsiooni kui me ei esitaks muudatusettepanekut sada kolmkümmend viis, sada kolmkümmend kuus, sest midagi ei ole ju võrreldes eelmise aastaga muutunud. minu fraktsioon igal juhul hääletab nende muudatusettepanekute poolt. Äh, roheliste liberaalide kohta ma ei oska öelda. Aleksander on siin diplomaat ja diplomaatidele parlamendid ei meeldi, rääkisin ka oma suursaadikuga ja tema ütles, et see on küll täitsa kohutav, kui ÜRO-sse nüüd ka veel parlamendid tuleksid. aga no kodanikud peavad parlamentide kaudu saama hääle ka ülemaailmses poliitikas, aeg on selleks küps IPU ehk parlamentide vaheline liit äh, ei ole ju ÜRO institutsioon, tal on vaatleja staatus, nii nagu ka Greenpeace'il ja see on täiesti uskumatu, et parlamentääridel on äh, ÜRO-s vaatleja staatus ja nad ei saa üldse sõnagi võtta, see on täiesti naeruväärne. üle kogu maailma on käimas äh, see kampaania nüüd Aafrika parlament, Lõuna-Ameerika parlament, nüüd ka India parlament äh, toetab ja kui äh, homme nüüd äh, läheb asi kehvasti, siis me oleme täiesti ebasidusad, ükskord ütleme üht, teinekord teist, nii et härra Preda võiks järele mõelda hea sõnastuse üle, mis saaks enamus, enamuse toetuse. ja nüüd me sel aastal oleme põhimõtte vastu, mida me eelmisel aastal toetasime ja see on äh, täielik äh, jamps. kas nüüd on meil siis äh, siin inimesed, kes ei oma mitte mingisugust infot selle kohta, mis varem on otsustatud ja nüüd on pööranud parlamendi positsiooni pea peale või? Speaker, Miss Lokbiler. nüüd palun proua Lokbiler roheliste nimel suur aitäh ja ma vabandan, et hiljaks jäin. meie variraportööriks on Franziska Brandner, aga aga väga hea, et on jõudnud kokkuleppele kompromissi kolm osas ja siin rõhutakse just naiste rollile rahu tagamisel ning julgeoleku tagamisel. siin on paljude meie muudatusettepanek, ettepanekud ka sisse võetud ja mõned teised muudatusettepanekud veel, millega me esitasime. et tegelikult nad lihtsalt selgitavad seda, mida me inimõiguste all siin mõistame, nii et küllap me esitame neid ka edaspidi. suur aitäh! härra Lambsdorff, palun! alustuseks tahaksin öelda, et minule parlamendid tegelikult täitsa meeldivad ma olin äh, ise ka diplomaat, nüüd olen ma jalgpallur ja kaotasin Portugalile, see on küll äh, väga morjendav, aga siiski võidame siin selle raporti osas. härra Breda, kompromiss kaheksa ja kümme äh, rahvapartei oli nii kena ja andis meile ette teada, et nad sellega ei nõustu ja et nad hääletavad selle vastu, ma kontrollisin ka teiste variraporteeridega üle, me tahaksime ikkagi nende üle hääletada, eriti just keskkonnaalase haldamise osas. ja nüüd üks kakskümmend kaks. ma ei mäleta, mis see täpselt oli aga sissejuhatuses nüüd see kuulus äh, ÜRO Parlamentaarse Assamblee loomine või siis ÜRO ähm, rolli tugevdamine, need kaks ei ole päris sama. esiteks, parlamendil on, meie parlamendil on õigus otsustada, millal iganes me neid ei aruta, sest et Konrad Adenauer oli ju see, kes ütles, et isegi mitte minu poliitilised vastased ei suuda mul takistada iga päev midagi juurde õppimast. nii et tõesti, see näitab, et see on meil siin tulise arutelu all. me oleme põhimõtteliselt ÜRO teemadel üheksakümne üheksa protsendi osas nõus, aga ühes osas me ei ole nõus ehm, mina arvan, et kui me looksime ÜRO Parlamentaarse Assamblee, siis me näeksime äh, paari-kolme asja. esiteks, see peaks tuginema artiklil kaks, see tähendab, et peab kinni pidama äh, liikmesriikide suveräänsusest, see tähendab, et iga liikmesriik saab määrata oma parlamendil äh, sinna osalema, nii et Süüria parlament oleks seal esindatud äh,, Põhja-Korea äh, rahva äh, esindajad oleksid seal, vaid äh, vähemus parlamentidest maailmas on valitud täiesti demokraatlikult, nagu meie seda näeme. nii et see ei tähenda, et nüüd otseselt see kohe viiks Euroopa, ÜRO demokratiseerumisele nüüd Euroopa Parlamendi osas on olukord väga keeruline, sest et nagu ma ütlesin, siis artikkel kaks viitab vaid ÜRO liikmesriikidele ja nende suveräänsele staatusele ÜRO süsteemi sees. ÜRO süsteemi sees meie ei ole suveräänne parlament, sest et me ei ole ühe riigi parlament, meie ei ole põhimõtteliselt ÜRO liikmesriik nii et me võiksime jääda sellisest assambleest nüüd välja ja siis peaksime seal hakkama ukse taga kobistama ja paluma, et meid ka sinna sisse lastaks. minu arvates nii demokraatia vaatenurgast, mis on siis selline laiem, üldisem, aga ka institutsionaalsest, meie parlamendi vaatenurgast ei ole meile kasuks see, kui me muudkui äh, räägime sellest teemast parlamenti, Euroopa Parlamenti koheldakse hetkel väga hästi ÜRO-s ja tegelikult ka välisteenistus puutub siin ju asjasse. nüüd meil oleks võimalik äh, tugevdada parlamentaarset aspekti ka teistmoodi, nimelt riikide delegatsioonid, kes sinna lähevad, et äh, seal oleks ka parlamendisaadikuid, liikmesriigid riike ei takistata selles, kui nad seda tahavad, siis võivad nad seda teha. ja miks ka mitte Euroopa Liidu delegatsioonis võiks olla Euroopa Parlamendi saadikuid selleks, et selle parlamentaarset aspekti tugevdada. nii et ma arvan, et on võimalik sedasama aspekti siin äh, süvendada, ilma et me äh, valiksime siin sellise mitte eriti demokraatliku äh, ja väga äh, kalli institutsiooni loomise tee. nii et peaksime kasutama alternatiivseid variante, mille kallal me oleme juba üsna edukalt tööd teinud ja ma usun, et pikemas plaanis parlamentide vahelise liidu tugevdamine on ka üks variant nüüd siin artikkel kakskümmend viis hartas, see muudab äh, asja veidi keeruliseks, sest et parlamendid oleksid justkui valitsuse või riikide alamad ja nii edasi. igal juhul ma arvan, et on võimalusi, kuidas äh, ÜRO parlamentaarset, ÜRO Peaassambleed äh, tugevdada. läbi siis parlamentide osaluse nii et lõpetuseks ütleksin, et parlamendid mulle meeldivad, minule meeldib ka see töö, mida me siin teeme äh, Te näete seda, et me lepime paljudes asjades kokku, on küsimusi, mille osas on erimeelsused ka täiesti põhjendatud, aga eh, tahaksin siiski hääletada saja kolmekümne viie, saja kolmekümne kuue vastu, nii et ehk siis näeb homme, kes võidab, Portugalil võitis täna, aga ehk siis homme näeb, kas te ka mind võidate. suur aitäh, lubage, et ma siis nõustun teiega täielikult palun, jah, paar sõna ainult, sest et ma ei saa jälle siin otsast peale hakata. Lambsdorff lost four-two in football. Lambsdorff kaotas neli-kaks või kaks-neli äh, fut-, jalgpallis, nii et nüüd ta peab äh, üks-viis võitma selleks, et jõuda siis viiki, nii et ähm, Aleksander, sinu argumendid äh, kummastavad mind Euroopa Parlamendi delegatsioon oli kolm päeva New Yorgis, ma olin seal ka sinuga koos, seal on nüüd tore küll, aga et see on nüüd argumendiks ja selleks, et mitte luua parlamentaarset äh, organit ÜRO raames, mis igapäevaselt hoiaks töödel silma peal, ei ole nüüd küll mingisugune argument ja IPU tugevdamine, ma ei ole mitte selle vastu, aga see on hoopis midagi muud, sellest ei saa kunagi ÜRO öö, organit, see on Genfis, kes saadab sealt kolme päeva, kolmepäevasteks reisideks inimesi New Yorki. nii et nendest ei saa mingisugust ÜRO-le keskenduvat organit, nii et see ei ole seega mingisugune alternatiiv ja see ei oleks mitte artikkel kaks, vaid artikkel kakskümmend kaks, selleks et siin uus organ luua, ÜRO-s on võimalik selle üle otsustada äh, lihtsalt häälteenamusega, aga need on detailid. ma arvan, et me peaksime jätma ikkagi äh, ukse lahti ka võimalikele muudatustele. ÜRO-s on ju käimas reformid. seal on ka kodanike koda ja mitte ainult diplomaadid ja äh, täitevvõim, nii et kui te nüüd äh, ütlete, et ka tulevikus ei ole võimalik äh, sinna valitsuste kõrvale luua ka parlamentaarset koda, siis tegelikult te äh, ei pea kinni inimeste õigustest, jah, ma tean, et diplomaatidele parlamendid ei meeldi, aga vabandan, aga tundub, et mingil määral oled ka sina nende mõju all kiirelt, palun. jah, tegelikult ma ei räägi mitte ainult Ahveti delegatsioonist. Äh, äh, Troa äh, allkomitee läheb sam-, allkomisjon käib ka samuti Genfis ja siis ka ÜRO-s ütlesid ka aastatuhande arengueesmärkide ja muudes küsimustes, isegi eelarve kontrolli komisjon käib New Yorgis selleks, et arutada seda, kuidas finantskontrolli teostatakse ja nii edasi, nii et toimub nii mõndagi aga tegelikult äh, isegi ÜRO Parlamentaarne Assamblee ei äh, suudaks siin ÜRO tööl silma peal hoides, tegemist oleks ikkagi ju rahvasaadikutega, kes on valitud äh, saadikuks oma kodumaal, nii et nad ilmselt ei saaks siis seal aastaringselt olla, aga eks siis homme paistab. Thank you. We'll vote at jah, hääletame siis üksteist nelikümmend viis homme selle üle. ja nüüd siis väike paus kuni seitseteist kolmkümmend.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 Bene, kolleegi. niisiis, kallid kolleegid. Läheme edasi oma päevakorraga. hea meel on äh, tervitada siin meie seas härra Juri Leantšat, äh, kes on äh, Moldova välis- ja Euroopa integratsiooniminister, ta on meiega arvamuste vahetuseks tulnud siia, tere tulemast härra Makoveile! kes on Euroopa Liidu Moldova parlamentaarse koostöökomisjoni esimees. vabandust, delegatsiooni esimees ja ütlen, et äh, aasta algus on Moldovale olnud edukas. kuueteistkümnendal märtsil valiti äh, ametisse uus president. Äh, sellega päädis äh, põhiseaduslik kriis, äh, mis on kestnud juba mõnda aega. sellele järgnes assotsiatsiooni kokkuleppe sõlmimine Euroopa Liidu ja Moldova vahel ja saavutatud on edu ka kaubandusküsimustes. Äh, Moldova on osa laiemast ja sügavamast ka vabakaubanduspiirkonnast sellealased läbirääkimised käivad väga hästi, komisjoni eduaruanne antud küsimuses on olnud ka väga positiivsed äh, värvi, nii et äh, meie äh, arutelud on olnud väga, väga edukad. ja komisjoni eduaruanne viitab edasiminekutele peamistes valdkondades, kuigi probleem on olnud teatava osa seadusandluse ülevõtmisega ja probleem on olnud ka rakendava poolega komisjon kutsub Moldovat oma eduaruandes üles tegema suuremaid jõupingutusi kohtusüsteemi reformi osas ja selleks, et jätkata dialoogi äh, vajalike mehhanismide juurutamiseks, äh, näiteks äh, usaldusväärsuse tagamist tuleb toestada avalikku sektorisse. toimus Brüsseli ja Moldova vahel ka kolmas inimõiguste alane dialoog ja üks äh, teemasid, millest äh, seal räägiti, oli diskrimineerimise vastane seadusandlus. ma omalt poolt piirdun nende sissejuhatavate sõnadega ja siis annaksin sõna härra ministrile, et tal oleks piisavalt aega, keda me kuulame suure huviga. suur tänu, härra esimees. lubage kõigepealt öelda, et äh, ma olen väga tänulik selle suurepärase võimaluse eest pöörduda Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni poole olukorra kohta Moldovas, meie regioonis laiemalt, rääkida sellest, millised probleemid meie ees seisavad ja millised väljavaated on Moldova Euroopa Liidu suhete arenemiseks ühtlasi on mul väga hea meel näha siin äh, president Puusekit äh, ja ma ütleksin Moldova valitsuse nimel äh, teile suur tänu selle eest, et te mängisite niivõrd olulist rolli ähm, selles, et, et meil on nüüd paigas president ja stabiilsus riigis ja et meil on võimalus ära kasutada neid võimalusi, mis meie ees seisavad. Monika Makoveid ma tahaksin samuti tänada suurepärase töö eest ta on ära teinud äh, fantastilise töö äh, parlamentidevahelise delegatsiooni esinaisena ja ausalt öeldes äh, teiepoolne huvi äh, süstib minusse optimismi tuleviku osas. härra esimees, kui ma siia teel olin siis äh, mulle tuli meelde, et ma olin viimati teie ees kolm äh, aastat tagasi, mais kaks tuhat üheksa, kohe pärast aprillis toimunud valimisi. ja äh, huvitav kokkulangevus, nimelt kolm aastat on siis möödunud ja peaaegu kolm aastat on möödunud Euroopa Integratsioonialliansi võimulolekust ja mõtlesin loomulikult, et mis on muutunud, mis on saavutatud kolme aasta jooksul ja eriti äh, kaalusin neid äh, prioriteete, mille on seadnud endale Moldova valitsus, aga tuletaksin meelde, milline oli olukord kolm aastat tagasi. Moldova oli kolm aastat, äh, Moldova puhul oli tegemist autoritaarse režiimiga riigist, mis ainult vajus allapoole, mitte ei, ei olnud võtnud suuna ülespoole. rõhuv riigisüsteem äh, võitles mitte ainult opositsiooni vastu, vaid piiras ka meie põhivabadusi ja rikkus inimõiguseid. Moldova oli riik, mis oli äh, kriisi jalal äh, oma kahe äh, naabriga Valgevene ja Ukrainaga ja Moldova oli riik, mille suhted olid peatatud Euroopa Liiduga sellepärast et kommunistlik valitsus otsustas Rumeenia kodanikele sisse viia viisakohustuse ja tegemist oli ju Euroopa Liidu kodanikega, kes selleks ajaks ja mõneti ju Moldova tollal ainult surus ennast ise isolatsiooni, aga isolatsiooni panid meid ka äh, rahvusvahelised institutsioonid, Rahvusvahelise Valuutafondi missioon lahkus riigist ilma midagi saavutamata ja ka majanduses läksid asjad ainult allamäge äh,, majanduslangus oli tollal seitse protsenti ja e-, e-, eelarve puudujääk kuusteist protsenti võrreldes SKP-ga. nüüd siis kolm aastat pärast neid traagilisi muutuseid ja sügavaid muutuseid meie riigi ladvikus teie kolleegid Avatud Ühiskonna institutsioonist andsid mulle selle dokumendi just hetk tagasi üle see on Euroopa äh, Liidu indeks idapartnerlusriikidele, see on äh, sõltumatu analüüs olukorra kohta, äh, analüüs siis kuue idapartnerlusriigi kohta, ülevaade selle kohta, kuidas nad ehitavad üles demokraatlikke ühiskondi, kuidas seatakse seal jalule vaba ja, ja äh, jätkusuutliku ühiskonna alused ja mul on hea meel näha, et Moldova on siin teistega võrreldes eri, esirinnas. aga aastal kaks tuhat üheksa olime me mõneti äh, kõrvalseisjad äh, üldiselt idapartnerluse alusel mõõdetud indikaatorite puhul saavutasime väga halbu tulemusi, näiteks nagu meediavabadus, meie riigi suhtumine inimõigustesse äh, ja nii edasi. nii et see tähendab seda, et pea kolme aasta jooksul on õnnestunud Molda-, Moldova valitsusel saavutada tõsiseid edusamme, on äh, oluliselt muutunud see, mis nägu on poliitilised institutsioonid, muutunud on see, kuidas äh, käib majanduse käsi ja loomulikult väga oluline on see, et oluliselt on muutunud meie suhted Euroopa Liiduga Eh, igasugune edasiminek eh, on tegelikult olnud ainult tänu suurepärasele suhtele meie vahele ja sellele, et eh, Euroopa Liit on olnud ennenägematult avatu meie suhtes, nii Euroopa Komisjon, Euroopa Liit üldisemalt kui ka liikmesriigid. vaatamata mõningatele edusammudele on meie ees tohutud probleemid. jah, mul on väga hea meel, et me saime kõigest kaks kuud tagasi ametisse presidendi lõpuks pärast üheksasada seitseteistkümmet päeva ilma presidendita. kahjuks äh, see on viinud teatavate ideoloogiliste aruteludeni mõnedes liikmesriikides äh, selles osas, et mis mõte üldse presidentidel on, võiks nendest lahti saada, see on muidugi nali, kallid kolleegid, aga tõsiasi, et nüüd, et president on ametis, näitab seda, et on saavutatud teatav stabiilsus see tä- ja, ja meil on nüüd jäänud veel pea kolm aastat valitsusel keskenduda olulistele reformidele, olulistele asjadele me, meie mandaadini lõpuni veel enne valimisi ja äh, ma, äh, olulised äh, on see, mis te ütlesite, kohtusüsteemi reform, korrakaitseorganite reform, majanduse liberaliseerimine ning keskendume oma institutsioonide koondamisele kui me räägime nendest võtmevaldkondadest, siis te näete, et need on otseselt äh, seotud meie suhtega Euroopa Liitu. kui me räägime õigussüsteemi reformist, politseireformist ja nii edasi, siis kõik need eesmärgid on ju äh, seotud otseselt meie viisadialoogiga teiega, korruptsioonivastane võitlus reformikavad, need on ähm, kõik osa sellest tegevuskavast, mille Euroopa Liit meile esitas. mul on hea meel, et ma olen Brüsselis just pärast seda, kui me viisime lõpule õigussüsteemide lähendamise Euroopa Liiduga, võtsime vastu nelikümmend kaks seadusandlikku teksti valitsuses vastavalt sellele viisa tegevuskavale olete ilmselt kursis sellega, et ega see ei olnud lihtne. lihtne oli üle saada teatud ühiskonnagruppide vastuseisust aga ma arvan, et Moldova valitsus, Moldova parlament on üles näidanud äh, vajalikku vaprust. Nad on näidanud, et äh, nad on valmis astuma vastu mõningatele eelarvamustele, mis endiselt on ühiskonnas levinud ja et me oleme pühendunud avatumad sallivama ühiskonna loomisele, mis on sarnane Euroopa ühiskondadega ja jagab ühtseid väärtusi. ma ütlesin, et probleeme on meil palju. majandusarengus näiteks kahjuks statistikale on Moldova Euroopas jätkuvalt kõige vaesem riik. kuigi me oleme kahe tuhande kümnendal ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal näinud väga suurt majanduskasvu, kuus kuni seitse protsenti, eelarve defitsiit nüüd kaks koma neli protsenti eksport, äh, ekspordimahud tõusid nelikümmend protsenti ja väga oluline meie jaoks, Euroopa on nüüd äh, Moldova Vabariigi kõige suurem kaubanduspartner, viiskümmend kaks protsenti väliskaubandusest äh, on Euroopa turgudega ja see näitab seda, et tõesti meie suhted on väga tihedad ja et Moldova Vabariik on Euroopa Liitu vägagi integreerunud. tänased prognoosid näitavad seda, et ilmselt majandus aeglustub kolme protsendi võrra, kolme, kolme protsendini äh, paljudele Euroopa riikidele see oleks muidugi suurepärane uudis, kui nende majandus kasvaks kolm protsenti, meie jaoks on see aga kõigest kolm protsenti, sest alustasime allpoolt. üks probleem veel, Transnistria aga ka siin on positiivset liikumist olla näha mõlemal pool Dnistri äh, kallast. Äh, me oleme näinud äh, väga progressiivset dialoogi mõlemal pool, aga siinkohal on ära teeninud meie tänu ka Euroopa Liidu partnerid, sest et koos nendega on meil õnnestunud luua positiivne õhustik, mis kindlasti äh, sünnitab jätkusuutliku lahenduse. viis pluss kaks mudel, mida me oleme kasutanud, äh, sellest on palju olnud abi finantsabist, mille Euroopa Liit on andnud, see on väga hea ja suur tänu teile, alternatiivi sellele ei ole. ja veel viimane probleem äh, millele ma viitaksin, ma ei taha väga pikalt rääkida, nimelt on see, et Euroopal ei, et Moldoval ei ole Euroopa perspektiivi, me ei ole veel äh, Eh, liit, eh, me ei ole veel kandidaatriigi staatuseks eh, valmis, aga ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti teie eelmise aasta detsembrikuise resolutsiooni ees, see oli selle olulise koja dokument, mis viitab Lissaboni lepingu artiklile nelikümmend üheksa, kus tunnustatakse seda, et et teatud standarditele vastav iga Euroopa riik omab õigust taotleda liikmelisust Euroopa Liidus ja see oli ausalt öeldes väga oluline moraalne toetus meile. me räägime Moldovas väga palju sellest praegu, kas meid tahetakse või ei taheta, kas meil on üldse võimalus või ei ole võimalus ja see, et te võtsite selle resolutsiooni vastu, oli midagi käegakatsutavat, mis, mis pigem eh, siis oli positiivne, see raport tunnustab meie jõupingutusi, tunnustab seda, et me oleme õigel teel, me oleme mõneti klassi priimus äh, eh, ja me suudame kindlasti teile tõestada seda, et meie oma maailma nurgas äh, kujuneme väga edukaks riigiks, äh, meil on palju dünaamilisust, alati ei ole seda dünaamikat ära kasutatud õigeteks asjadeks, aga nüüd me oleme näiteks komisjoniga äh, kirjutanud täna just allkirja, allkirjastanud lepingu katastroofide vastaseks tegevuseks ja nende korral tegutsemiseks, aga mitte kõik katastroofid ei ole alati looduskatastroofid. me ei taha mitte ainult välja näha nagu eurooplased, vaid tahame ollagi eurooplased ja näidata seda, et meie ühiskond baseerub euroopalikel väärtustel, aga meie jaoks on oluline see, et me selle Euroopa perspektiivi saaksime, sellepärast siis me oleme motiveeritud tegelema, siis usume iseendasse ja oma võimetesse rohkem kui senigi ja äh, teie väga lahkel toetusel me kindlasti suudame omalt poolt panustada äh, ka Euroopa Liidu ida suunas äh, stabiilsusele. suur tänu, härra esimees, ja loomulikult võtan hea meelega vastu teie küsimused. suur tänu selle äärmiselt emotsionaalse, suurepärase avalduse eest ja nüüd ma annaksin sõna proua Makoveile, kes on meie delegatsiooni esinaine um I'm also happy to tänan. mul on ka hea meel tervitada siin minister Lankat, kellega me oleme teinud koostööd äh, kaks ja pool aastat. annan teile kõigile hea meelega teada, et eelmisel aastal meil oli parlamentaarse koostöökomitee koosolek äh, Moldova Vabariigi teemal tulime välja omapoolsete soovitustega, mida arutatakse oktoobris äh, Kišineus. on mõned äh, teemad, äh, mis on eriti aktuaalsed Moldova Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes, kõigepealt assotsiatsioonileping, viisa, lihtsustusleping ja kõikehõlmav vabakaubandusleping. välisteenistus äh, teeb koostööd äh, Moldovaga assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks. Äh, paar peatüki on veel sulgemata, keskkonna peatükk suletakse varsti, need edusammud on väga head sama võib öelda viisa lihtsustuse ja vabakaubanduslepingu alase läbirääkimise kohta. kõik need äh, kokkusaamised ja kõik äh, ekspertidelt saadav info näitab, et et äh, Moldova liigub kiiresti edasi, eriti võrreldes kolmeaastase taguse ajaga. saavutatud on olulist edu, seda tuleb äh, hinnata ja premeerida lähtuvalt põhimõttest äh, rohkem rohkema eest. nüüd äh, ida suunal me ei peaks kohtlema riike äh, paketina, vaid äh, iga riiki tuleks hinnata ja bromeerida tema saavutustest lähtuvalt. me teeme seda elus ju niikuinii sedamoodi. nii et äh, ma usun äh, kindlalt, et te jätkate nüüd samas vaimus kui viimasel kolmel aastal, isegi kui teil on ametisse valitud president. omalt äh, poolt me soovitame sarnaselt eelmise aasta raportile pöörata tähelepanu Transnistria teemale, me oleme rõhunud Vene vägede väljaviimisele sealt piirkonnast ja rahvusvahelise tsiviilpolitsei sisseviimisele, siin oleme rääkinud äh, relvakaubanduse vastasest võitlusest äh, ja kindlasti tuleks kaasata ka luureorganisatsioonid ähm, teie riigi huvides. lõpetan siinkohal ja annan teistele ka võimaluse esitada küsimusi Sir Graham Watson ei ole aga kohal president Puusak siis järgmisena, palun. Äh, suur tänu. ja õnnesoovid teile minu poolt, äh, härra asepeaminister. tahan äh, õnnitleda teid hiljutiste arengute puhul Moldovas te olete meie perspektiivist vaadatuna idapiirkonna mudelriik. me ei taha teid aga millekski sundida. kõik otsused, mis te vastu võtate, peavad olema teie enda soovidest lähtuvad. Te peate ise otsustama. me soovime, et meie süsteemid oleksid äh, kokku sobivad ja kui ma räägin mudelriigist, siis ma mõtlen vabu valimisi. me tunnistasime teie valimised äh, vabadeks. loomulikult teatavaid äh, vajakajäämisi võib olla, see on nii igal pool üle kogu maailma, aga idapartnerluse riikides te olete arvatavasti number üks ja te rääkisite oma teest Euroopa Liitu. tulevikus võib-olla on äh, sellel teel äh, kaks takistust esiteks, teie valmisolek jätkata reformidega. kui te võtate ette tõsise reformiprogrammi, järgmise kahe poole aasta jooksul, siis need võivad olla väga valulised kodanikele. kui nad on edukad, siis see valulikkus võib aga ennast ka ära tasuda. küsimus on selles aga, et kas te olete selleks valmis. justiitssüsteem, pensionide süsteem, tööturg, samuti kõik, mis on seotud äh, Moldova ja Euroopa Liidu süsteemide harmoneerimisega. Euroopa Liidu perspektiivi suunas liikumine ei ole lihtne, nagu me ka ise teame kogemustest oma koduriikides. ja teine küsimus, mida te ei maininud, on iseenesest väga oluline. see puudutab äh, Transnistriat, valdkonda, kus on saavutatud ka edu viimasel ajal ma tahaksin küsida teilt kui välisministrilt, mitte kui asepeaministrilt, et millisena te näete viis pluss kaks läbirääkimiste tulevikku, millised on suhted Ukraina ja Venemaaga? kuidas te näete kogu seda probleemi, meie Euroopa Liiduna oleme nõus aitama ja sama võib kindlasti öelda ka ÜRO kohta. me oleme jälginud äh, Viinis toimuvaid äh, läbirääkimisi ja kuidas te seda hindate? härra asepeaminister, ma arvan, et siin tulevikus võib meil tekkida raskusi, sellepärast et kui ei ole täielikult äh, lahendatud äh, piiriküsimused äh, lähimate naabritega, siis see teema takistab edaspidist arengut. tänan. järgmisena kolleeg Pasescu, palun. tänan, esimees. tahaksin rääkida rumeenia keeles, kui tohin härra välisminister, tervitan teid äh, Brüsselis ja Euroopa Parlamendi välisasjade komisjonis. tahaksin küsida teie arvamust äh, NATO Chicago tippkohtumise lõppjärelduste kohta Transnistria teemal ja tahaksin küsida ka idapartnerluse kohta kas see loob teie riigile regionaalkoostöö võimalusi? aitäh! tänan, järgmisena härra Breda Rumeeniast, palun. suur tänu, esimees. minister, mina tahaksin samuti tervitada teid välisasjade komisjonis ja õnnitleda Moldovat hiljuti saavutatud edu puhul. Te viitasite viimale kolmele aastale. minu küsimus on seotud olukorraga Kišinõus enne aastat kaks tuhat üheksa ja see puudutab äh, proteste, demonstratsioone. meeleavaldajaid peksti brutaalselt. ja ma tahaksin teada, millised karistused on äh, määratud äh, nendele peksjatele. kas on saavutatud edu nende väga tõsiste sündmuste uurimisel või jääbki see selliseks ähm, lahendamata sündmuseks ka tulevikus? rahvusvaheline valuutafond hindab optimistlikult äh, Moldova majanduskasvu perspektiive ja kuidas ähm, teie eeldate, et teie riik järgmistel aastatel majanduskasvu valdkonnas esineb, aitäh! ja veel üks äh, Rumeenia kolleeg, härra Severin, palun. ja rumeenlastest nüüd on lausa siin üledoos, ma loodan aga siiski, et te päris mit-. ma kõnelen äh, kolleegiga inglise keeles, siis saavad kolleegid ka paremini minu sõnumist aru, eks me omavahel saame rääkida ka rumeenia keelt hiljem. olen arvamusel, et teie prioriteedid on õiged, me peaksime neid äh, toetama aga soovitan omalt poolt veel juurde mõningaid äh, prioriteete. kõigepealt äh, Moldovas tuleks kaasata kogu ühiskonda, ka vanemaid inimesi, mitte ainult noori inimesi aruteludesse, niimoodi, et kõik saaksid aru teie Euroopa integratsiooni ja moderniseerimise projektist, nii et minu arvates on oluline algatada selline sisemine dialoog äh, riigis ja samuti pöörata tähelepanu riikliku identiteedi ja teadvuse küsimusele. teiseks, äh, sotsiaalsed väljakutsed kui nendega korralikult toime ei tulda, siis kõik teie suurepärased reformiideed võivad läbi kukkuda ja siin loomulikult on Euroopa Liidul ka oma vastutus kanda. ja lõpetuseks olen ma arvamusel, et te peate panema paika strateegia, kuidas tulla toime Euroopa Liidu poolsete eest eelarvamustega Moldova aadressil. Te ise juba ütlesite ka, et Moldova Euroopa vaeseim riik. loomulikult teatud ähm, kriteeriumidest lähtuvalt äh, võib Moldova olla kõige vaesem riik, aga mitte kõikidest kriteeriumidest äh, lähtuvalt. Moldova on riik, millel on Euroopa Liidule midagi pakkuda, Euroopa Liit peaks ka Moldovale midagi vastu pakkuma. ja lõpetuseks tahaksin äh, küsida, et vasta teilt midagi, et vastates meile, kui te olete nüüd äh, liikunud äh, Euroopa Liidu perspektiivi suunas, siis milliste pettumustega on teil tulnud äh, silmitsi seista ja millistes valdkondades te ootate Euroopa Liidult enamat, kas näiteks ka dentistria konflikti lahendamise alal? härra Schultz roheliste nimel, palun. kõigepealt äh, ma sooviksin äh, liituda õnnesoovidega, mis on ministril Jankale edastatud seoses äh, poliitiliste arengutega. Teie valitsus ja riik on teinud suuri edusamme ja neid me kindlasti tunnustame aga kas te nüüd lausa eeskujuks peaksite teistele olema, selles osas ma oleksin tagasihoidlik, sellepärast et Ukraina ja Gruusia on minevikus meie ootusi natukene alt vedanud, praegu te olete esirinnas, aga arengud on väga tundlikud. Transnistriast ma ei tea, millised saavad olema Dublini läbirääkimiste tulemused, viis pluss kaks läbirääkimised igal juhul jätkuvad, Transnistria tuleks loomulikult demilitariseerida, aga Venemaa soovib Transnistriat ehitada välja teatavaks erimajandustsooniks, midagi Taiwan'i laadset soovitakse seal luua ja nüüd Venemaa samuti soovib Transnistria kaudu Moldovat kaasata rohkem Euraasia koostöösse, kuidas te seda hindate? edasi, te mainisite Euroopa standardite rakendamist ja et teil on selles osas veel palju ära teha. mina omalt poolt juhin tähelepanu kahele aspektile, te võtsite vastu diskrimineerimisvastase seaduse kus äh, sooline sättumus ei mängi mitte mingisugust äh, rolli. Euroopa Liidus on diskrimineerimise vastastes seadustes aga soolise sättumuse teema sees ja osades piirkondades teie riigis on arvamusvabadus, äh, sõnavabadus teatud määral piiratud, kuidas te seda hindate? kolleeg Koomes, palun härra asepeaminister, ma tervitan seda edu, mida teie riigis on saavutatud. ma tean, millised äh, raskused teil on ja see kui osad nimetavad teie riiki kõige vaesemaks, siis see ei tohiks teid hirmutada. mina olen pärit Portugalist, mida ka kunagi peeti Euroopa vaeseimaks riigiks, me oleme endiselt äh, ühed äh, vaesemad, aga see ei tähenda seda, et meie elutingimused siiski poleks aastate jooksul äh, oluliselt paranenud just vastupidi, oleme liikunud tugevalt edasi. ma saan aru, et on palju probleeme inimõiguste valdkonnas ja suur osa nendest on seotud Transnistria konfliktiga. on saavutatud edusamme, ma saan aru, et Amnesty Internationali raportis äh, ka tunnustati eelmisel aastal teie justiitssüsteemis tehtud edusamme, nii et edasiliikumine täiesti on võimalik, kui sellele pühenduda. ja teilt küsiti nüüd äh, eelnevalt äh, pettumuste kohta, mis on seotud Euroopa Liiduga, aga tahaksin äh, ise küsida natukene teistmoodi, et äh, mida te ootate Euroopa Liidult, äh, millist abi te soovite, tulles, tulemaks toime erinevate probleemidega, inimõigused, justiitsvaldkond, sallivuse edendamine, üks kolleeg juba mainis ka sõnavabaduse teemat ja sallimatust ähm, vähemuste aadressil, kaasa arvatud äh, homoseksuaalid. ma olen äh, väga mures ka seoses äh, inimkaubandusega. see on loomulikult valdkond kus oleks võimalik äh, rakendada konkreetseid meetmeid, et äh, sellise tegevuse vastu võidelda ja ma tahaksin teada, mida te ootate Euroopa Liidult? ja järgmisena saab sõna ja viimasena ühtlasi kolleeg äh, Grisib ja ma tõesti saan aru, et mu nime on üsna raske hääldada ja mitte kõik ei äh, valda poola keelt. härra asepeaminister, ma ei tea, milline on olulisem nimetus teil nüüd asepeaminister või välisminister, ilmselt siiski asepeaminister. ja ma siinkohal liitun nendega, kes äh, avaldasid äh, teile tänu ja kiitsid seniseid arenguid. käisin hiljuti Kišinaus ka ise ja mulle tundus, et äh, valitses äh, esialgu äh, enne valimisi selline optimismi puudus, aga pärast oli seda optimismi küll ja küll ja mind äh, väga tõesti veenis teie pühendumus. loomulikult nüüd, mis puudutab Transnistria konflikti, siis selles valdkonnas saaks alati rohkem ära teha. ja kolleegid mainisid ka seda teemat, et tuleks ühiskonda paremini teavitada, inimesed peavad aru saama sellest, mida riik teeb ja miks ta seda teeb. edasi äh, Transnistria juurde, et äh, milline oleks konflikti lahendamise miinimumlahendus? maksimum loomulikult äh, tähendab seda, et Transnistrias saaks Moldova territoorium, aga see protsess võib kesta väga pikka aega, enne kui see kõik jõustub. ja teiseks reformid ja ühiskonna taluvus, seda juba mainiti ka täna. Euroopa-meelne orientatsioon on ühiskonna silmis äh, nii kaua hea, kui ei tõuse kulud, hinnad, tööpuudus või kui reformidega ei seostata mõningaid teisi raskusi. lähtuvalt äh, teiste riikide kogemusest, äh, näiteks äh, minu riigi kogemusest, kas te soovite kasutada parimaid praktikaid, mis on need seni õigustanud, et viia läbi reforme, mis on suunatud äh, Euroopa perspektiivile. härra Schulz mainis ka seda, et äh, paljude riikidega on meil olnud suured äh, ootused, aga siis on protsess tupikusse jooksnud. kas te kasutate ära seni saadud häid kogemusi ja praktikaid Moldovas? tahaksin kiita ka teie ombudsmani kes on suurepärane näide sellest, kuidas vahetada häid praktikaid inimõiguste valdkonnas ja justiitssüsteemis. Teil on olnud hea koostöö Poola ja Prantsusmaa ombudsmanidega. eelmise aasta koostöö näitab, et see on õige tee ei piisa sellest, kui öelda, et tehke seda ja teist, oluline on õppida teiste riikide kogemusest, kes on läbinud sarnaseid protsesse, siis on kõik palju selgem mõistetavam. tänan. suur tänu, kolleegid, paljude oluliste küsimuste eest ja härra minister, teil on kümme minutit aega nüüd vastata uh,. Let me in first esiteks tahaksin teid tänada küsimuste eest, ma tänan teid nende eest, sest et need näitavad, et te mõistate Moldova olukorda ning ühtlasi ka teie suurt huvi Moldova ja terve piirkonna vastu ning ka selle vastu, et me ikkagi meie erinevatest probleemidest üle saaksime. nüüd vastan kiirelt teie küsimustele. Monika, sa küsimusi ei esitanudki, sa tegid vaid väga suureks abiks olevaid märkusi. härra Puusek esitas kaks küsimust. kõigepealt äh, reformidega jätkamine otsused, mis tehti parlamendis eelmisel reedel ja puudutavad just nimelt mittediskrimineerimist. ja ühtlasi otsustati luua ka äh, institutsioonid, mis oleksid sõltumatud selleks, et äh, võidelda korruptsiooni vastu, ühtlasi, et parlament oleks sõltumatum, ühtlasi ka valida korruptsioonivastase võitluse ameti äh, direktor läbi avaliku konkursi ja et teda nimetatakse ametisse mitte lihtsalt võimul olevate erakondade poolt. Äh, ka ühiskonnas ei ole tegelikult sellised otsused kuigi populaarsed, tulenevad opositsiooni vastast, opositsiooni väga jõulisest propagandast meid, meil on veel kolm aastat aega. ma usun, et kui me seda kolmeaastast perioodi tõhusalt kasutame ja pidage silmis ka seda, et Moldova on ka väike riik ja teinekord on, mida väiksem, seda parem, aga mitte alati. nii et kolm aastat, kolme aastaga kindlasti leiavad aset positiivsed äh, muutused ka meie kodanike osas, nii nende heaolu osas äh, kui ka äh, näiteks liikumise osas, nad saaksid vabalt reisida Euroopa Liidu liikmesriikidesse, ühtlasi saame neile näidata, et Moldoval on ka reaalne võimalus Euroopa Liiduga liituda, kus stabiilsus on tagatud nüüd esitati küsimusi ka meie ootuste kohta. ma tooksin teile ühe näite. Moldova vabariik saab Euroopa Liidult selle aasta algusest nüüd ligi kuuskümmend miljonit eurot selleks, et reformida õigussüsteemi. loomulikult on see suureks sammuks edasi, see aitab meil edasi liikuda, see mitte ainult, me ei kasuta seda raha mitte ainult selleks, et õigusreformi läbi viia, vaid see võimaldab meil saavutada ka teatud eesmärgid, see võimaldab ka mm, hoida teatud, säilitada teatud survet meie riigile. Euroopa partnerid ei pea mitte ainult nõu andma ja järelevalvet teostama, vaid ühtlasi ka meid survestama aga see tähendab, et meil on vaja ka positiivset väljavaadet, nimelt et meist tõesti äh, saab kandidaatriik. nii et äh, jah, äh, surve kindlasti meile, meid motiveerib, surve ka meie ühiskonnale, see surve ka meie ühiskonna poolt, nii et parlament ja valitsus motiveerib see kindlasti nii et äh, kinnitan teile üle, et me oleme väga motiveeritud ja veel üks kommentaar sama teema kohta. meil ei ole mingisuguseid äh, teise, teisi variante, meil ei ole mingit muud võimalust, äh, kuidas tagada see, Moldova oleks heaoluriik, selline tore igav heaoluriik. nii et inimesed ei peaks minema kas Hispaaniasse peaaegu minema kuskile mujale, et otsida paremat tulevikku nagu Hispaaniast, Portugalist, Kreekast või, või ka Venemaalt. nii et äh, me peame selgitama oma kodanikele, milline on selliste reformide positiivne mõju. nüüd esitati küsimusi ka Transnistria kohta. nimelt, et mis määr, mil määral see on, paneb ohtu meie tee Euroopa Liitu ja millised on suhted ka Euroopa Liiduga, Ukrainaga, Venemaaga. küllap te kõik olete näinud, et Transnistria küsimuses on toimunud positiivseid arenguid, kui te sellel olukorral olete silma peal hoidnud. ja loomulikult me ei ole jõudnud veel lahenduseni, me oleme veel kaugel isegi sellest, et üleüldse leppida kokku ka põhimõtetes ja millel tuginedes need lahendused peaks leidma. aga kuna on õnnestunud kaasata uued liidrid sealses piirkonnas läbirääkimistesse, siis me liigume edasi küll aeglaselt, aga siiski kindlal sammul selleks, et integreerida ülejäänud Moldova ühiskonda ka see riigipiirkond. ühtlasi oli meil võimalik alustada uuesti tööd töörühmadega nii äh, tolli teemadel, korruptsiooni teemadel ja nii edasi ja nii edasi. nii et äh, me näitame, et meil on äh, positiivne tulevik. keegi küsis, et milline on see miinimum kokkulepe, millega me nõustuksime. meie oleme üsna paindlikul selja, seisukohal me ei, meil ei ole mingit kindlat seisukohta selles osas, kas valida siin Ühendkuningriigi, kuningriigi lahendus või midagi muud et küsimus seisneb selles, et milline on Transnistria staatus Moldova vabariigi sees. loomulikult on aga selliseid jooni, millest me üle ei taha astuda, nimelt kindlasti peaks see kokkulepe ikkagi tugevdama Moldovat tervikuna. ja ükski teine lahendus ju tegelikult ei vasta sellele, mismoodi meie kodumaa peaks edasi arenema jah, me mõistame, et keegi ei taha siin mingit järjekordset Küprost, sellist äh, lahkulöönud riiki, aga hoolimata sellest me usume, et selleks, et meist saaks kandidaatriik, eh, et transnistria küsimus ei peaks meid sellesse takistama, sest et me räägime eh, väljavaadetest, ma olen kindel, et kui meil on need positiivsed väljavaated olemas, siis on ka transnistria küsimust võimalus, võimalik lihtsamalt lahendada, sest et ka transnistria elanikud tahavad näha, et Moldovas on neil võimalik elada äh, hästi, elada paremini. nii et vastuseks sellele, et mida me nüüd Euroopa Liidult eeldame, siis kõige olulisemaks küsimuseks on see, et meile tõesti näidatakse, et meil on lootust Euroopa Liidu suunas liikuda, nii et see võimaldaks Moldoval oma olukorda stabiliseerida, saada hakkama kõikide väljakutsetega ja liikuda kaugemale nendest probleemidest Helena, äh, sina küsisid NATO tippkohtumise kohta ja kas te rõõmustate selle üle, et seal räägiti ka transnistriast või mitte, jah, loomulikult me rõõmustame selle üle. Äh, teiste külmutatud konfliktide hulgas. nüüd võib-olla siiski üks märkus, mis päriselt meile ei meeldinud viited laskemoonale nüüd idapartnerlus, ma väga rõõmustan selle üle, et komisjon valis Tšišinau äh, just esimeseks äh, kohaks, kus idapartnerluse raames kohtutakse, see kohtumine toimub viiendal juunil, see on ka hea võimalus rääkida Helga Schmidtiga ning äh, kes on siis proua Ashtoni esindaja ning samuti volinik Füülega. ja siis me ei räägi enam mitte vaid kahepoolsetest suhetest, vaid äh, kõigest juba mitmepoolselt. loomulikult on, oleme milles, nii mõneski küsimuses teistest maha jäänud aga isegi näiteks äh, looduskatastroofid või tsiviilkoostöö, kõik see pakub meile head, häid võimalusi selleks, et koostööd teha. nüüd aprillis kaks tuhat üheksa äh, paraku me ei ole mingeid suuri samme edasi astunud. tegemist on endiselt haavaga, meie paranevate haavaga meie ühiskonnas. enamik kohtuasjadest, mis kohtusse jõudsid, lihtsalt äh, lõpetati, nii et me peame tegema koostööd äh, ka selle äh, müstilise juhtumi osas, aga ma loodan, et need, keda piinati, keda kohaldi halvasti, et ka nemad saavad lõpuks vastuse. ja lõpetuseks Rahvusvahelisest Valuutafondist ennustused ei ole kuigi positiivsed vaid, vaid kolm protsenti, meie jaoks on see väga madal. loodetavasti aga suudame me jõuda selle kolme protsendini, näiteks ka läbi teatud vara, riigivarade erastamise nii et äh, see peaks võimaldama meil ka selle näitaja osas edasi liikuda. härra Severin esitas mitu küsimust sotsiaalsete väljakutsete kohta. loomulikult äh, teil on õigus, kuidas võidelda eelarvamuste vastu Euroopa Liidus, ma loodan, et äh, härra Severin ise meid ka abistab, aga raportid nagu see, mis minu sinu käes on, just nimelt seda teeval, see näitab, et Moldoval läheb hästi, et ähm, moldaavlased on toredad inimesed. ja see siis äh, annabki meile võimaluse püüelda just nimelt selle poole, mida me saavutada tahame. nüüd meie üks kõige suuremad ootused, just nimelt see, et meil oleks tõesti võimalik ka kandidaatriigiks saada nüüd nagu Monika ütles, siis viisarežiimi liberaliseerimise osas on kokkuleppega peaaegu et lõpule jõutud. me usume, et järgmise üheksakümne jooksul, kümne kuu jooksul suudame me saavutada eesmärgid, mis tegevuskavas kirjas olid. ainult ainus palve teile, palun eh, kohelge Mon-, eh, Moldovat samamoodi, nagu te kohtlesite teisi eh, Balkani riike nii et andke kodanike, Moldova kodanikele võimalus vabalt reisida. nii et meie olukord on nii ehk naa juba keerulisem kui Lääne-Balkani, teistel Lääne-Balkani riikidel. nüüd vabakaubandusleping järgmise aasta keskpaigas ja siis peame liikuma edasi juba äh, järgmiste väljavaadeteni, milleks on siis Euroopa Liiduga liitumine. nüüd äh, Transnistria, kas sellest võiks saada selline erikaubandustsoon, ma ei usu, et see võimalik on, sest et me arutame vabakaubanduslepingu üle praegu Euroopa Liiduga ma ei usu, et te tegelikult tahate, et meil oleks nüüd selline piirkond, kus oleks mingid erilised äh, maksusoodustused. nüüd äh, mida oleme teinud siiamaani ja mida me ka jätkame, nimelt pakkuda Transnistria elanikele alternatiivseid variante, ka nemad tulevad kahe nädala pärast näiteks siia Brüsselisse ja osalevad läbirääkimistel, sest et tegelikult äh, ja nende huvides on äh, see, et äh, oleks just nimelt Euroopa Liiduga meil vabakaubandusleping, sest et Euroopa Liidu äh, turg on tegelikult veelgi suurem kui jõe paremal kaldal. nüüd äh, Moldova äh, seadustesse, õigusandlusesse tuleb üle võtta ka Euroopa Liidu aki artikkel number seitse. seal on väga selgelt kirjas äh, ka nende õigused, kes kuuluvad vähemustesse, nii et äh, me ei jätnud siit midagi välja, nüüd kõige olulisem on keskenduda ikkagi selle seaduse ellurakendamisele, see võimaldab meil töötada välja või jõuda selleni, et meie riik oleks tolerantne ja demokraatlik. nüüd inimõiguste alased ootused teilt, proua Gomes nüüd, kui te vaatate Freedom House'i raportit, mis avaldati eelmise aasta juunikuus, siis me oleme näinud, et ähm, Moldova on teinud kõige suurema sammu edasi. ainus valdkond, kus meil on endiselt vaja teha suuri jõupingutusi, on just nimelt korruptsioonivastane võitlus, aga näiteks pressivabadus äh, siis tegime tõesti suure hüppe edasi, olime kaheksakümnendal kohal ja nüüd siis midagi viiekümnega, nii et tohutu edasiminek, kui vaatate ka teisi raporteid, OSCE isegi ka Euroopa Parlament, siis näete, millise arengu on läbi teinud Moldova Vabariik. loomulikult äh, soovime me inimõiguste alast dialoogi teiega jätkata alles hiljuti leidis äh, aset viimane missioon, nii et see kuuskümmend miljonit, nagu ma ütlesin, äh, see ei ole mitte ainult selleks, et äh, muuta kohtunike mõtteviisi, vaid ka selleks, et rakendada ellu parimaid tavasid ning võtta üle Euroopa Liidu agi Moldova õigustikku. ja me mõistame, et inimkaubitsemine, sellest oleme komisjoniga ka rääkinud, sellel ei ole mitte ainult majanduslikud äh, põhjused, vaid ka peab vaatama seda äh, süsteemsemalt. ameeriklased äh, kritiseerisid meid alati kõige teravamalt. loomulikult on meil veel pikk tee käia ja proua Malmström ja äh, eriesindajad nii teilt kui ka OSCE-st, kes tegelevad inimkaubanduse vastase võitlejaga, sellele ka tähelepanu pööravad, sest et äh, tihtipeale just nimelt on see probleemiks nendes riikides, kus inimesed elavad vaesemalt, aga palun mõistke ka seda, milline on olnud meie edasiminek. nüüd Transnistria äh, üritasin selgitada, milline on see miinimum, millest allapoole me enam oma ootusi vähendada ei saa. ja ma räägingi nii kiiresti, sellepärast et aeg hakkab otsa saama, jah, teil on õigus, me peame näitama inimestele, et tunneli lõpus tõesti on valguskiir ja et kuigi nad nüüd peavad võib-olla natukene püksirihma pingutama, siis paari aasta pärast näevad nad sellest ka tõelist kasu. ja samuti meil on võimalik kasutada Rumeenia ja teiste riikide kogemusi selleks, et äh, see protsess äh, ka kiireneks, me ei ole mitte oma reformide alguses, mitmed neist on juba, juba ellu rakendatud, me tegime algust ka väga ebapopulaarse haridusreformiga, mis tähendab tihtipeale seda, et peab äh, sulgema koolid näiteks ähm, väikestes külades, nüüd peavad need lapsed koolibussiga sõitma suuremasse linna, aga nad näevad, et tegelikult on sellest kasu olnud, nii et meieni hakkavad jõudma nüüd ka positiivsed märkused, suur aitäh teile ja vabandan, et nii pikalt rääkisin. hingake nüüd sügavalt sisse. suur aitäh teie väga hea esinemise eest. edu teile ja teie kodumaale!